morning, Mr. Felder. Hello. Hello.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 Damen und Herren. daamid ja härrad, ma tahaksin teid tervitada südamest. kõigepealt ma tahaksin ühtlasigi vabandada selle pärast, et me peame siin väikses saalis saama hakkama täna oma istungiga, aga nagu te teate, kaks aastat tagasi eh, varises eh, Strasbourgis eh, lagi meile kaela ja nüüd üritame siis tasakaalustada asju Brüsseliga ja Brüsselis ka on lagi varisemise ohtlik. aga vähemalt ehm, nüüd siis on võetud kasutusele ohutusmeetmed ja A-osa hoonest on siis istungiteks suletud, mis tähendab seda, et pidime leidma teise kogunemiskoha ja seega olemegi siin selles äh, väiksemas saalis, see oli kahjuks tõesti kõige suurem saadaolevatest saalidest. tähendab see seda, et ähm, kohtumine äh, Euroopa Liidu inimeste, inimõiguste eriesindajaga on väga intiimne ja mm, ma siis äh, kõigepealt küsin teie käest, et kas te olete päevakorra projektiga nõus. esimehe teadaandeid mul ei ole ja seega läheme edasi päevakorrapunkti juurde number kolm koheselt. Euroopa Komisjoni asepresident, kõrge esindaja on meie kolleeg Stavros Lambrinidise Äh, nimetanud siis Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajaks, see ametisse nimetamine toimus kahekümne viiendal juunil. härra Lambrinidis äh, astub ametisse täna, äh, kohe pärast seda kohtumist, muidugi selgub see, kas ta ikka võtab ameti endale või ei võta, aga mulle tundub, et kuivõrd me tunneme härra Lambrinidist juba üsna mõnda aega, eh, härra Lambrinidis teatavasti oli ju eh, veel mõni aeg tagasi Euroopa Parlamendi üks asepresidentidest ja me tunneme teda väga hästi. mul on hea meel, et ehm, see ametikoht eh, loodi. minuga nõustub ilmselt ka proua Lohpiiler, kes on inimõiguste allkomisjoni esimees ja kelle komisjon siis täpsemalt selle küsimusega tulevikus tegeleb tõsiasi, et see ametikoht loodi, näitab seda, kui oluliseks äh, peetakse Euroopa Liidus inimõiguste küsimusi. Äh, meie eesmärgiks on läbipaistvuse suurendamine meie inimõiguste alases töös äh, ja see saab otseselt siis osaks meie välispoliitilisest tegevusest. meie välisteenistus on nüüd jalad alla saanud Nemad on need, kes peavad eh, siis tagama selle, et inimõigustest eh, saaks eh, olulisem element meie välispoliitikas, kui see on seda olnud seniseni, senini, vabandust. ja pärast kahekümne viiendat juunit võeti veel vastu inimõiguste strateegiline plaan ehk tegevuskava ja sellele tänu ilmselt siis ka see ametikoht äh, on äh, natukene tugevamatel alustel. Euroopa Parlament võtab vastu küll palju resolutsioone inimõiguste alal, aga ma ei ole veendunud selles, et me oleme suutnud omalt poolt tagada selle, et äh, nendest resolutsioonidest ka midagi tõusetuks, et neid resolutsiooni rakendatakse nii et koos äh, selle ametiga, mille eesotsas siis Stavros nüüd on, tahame me teha tihedamat koostööd selleks, et meie resolutsioonid äh, ka ellu rakenduksid tähendab see seda, et äh, me oleme kõik ilmselt tulevikus ka paremini kursis sellega, mis meie resolutsioonides öeldu kohta edasi saab. Ehm, näiteks üks asi on mulle tihti muret tekitanud, meil on vabakaubanduslepingutes nüüd küll suurepärased inimõiguste klauslid sees, kuid ma ei ole sugugi veendunud, et keegi on omakorda kontrollinud, et kas neid eh, ellu rakendatakse, ainult härra Kreisel-Dörfler on sellele tähelepanu pööranud aga meie välisteenistus, meie ise ja kõik meie üksikult äh, võime ilmselt oma tööd äh, teha ka paremini, kui me oleme seda teinud seni ja ma loodan, et läbi selle uue ameti on võimalik äh, tagada see, et meie töö kannab vilja ja et läbipaistvus ja vastutuskohustus äh, Äh, tugevnevad. Äh, suur tänu ja sõna on teil, härra Lambrinidis. suur aitäh, suur aitäh, Barbara. kallid kolleegid, kallid sõbrad. me tunneme üksteist juba aastaid aga võib-olla ühte asja te minu kohta ei tea. minu elu äh, lapsepõlves, äh, sellele jättis oma jälje Kreeka diktatuur tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendast kuni seitsmekümne neljanda aastani. Äh, minu isa suri siis diktatuuri aastatel, ma olin siis viie aasta vanune, kui see juhtus Äh, minu is-, ma ise teda ei mäleta, aga kõik, kes teda tundsid, räägivad, et ta oli äh, tähelepanuväärne inimene, ta oli äärmiselt äh, aktiivne inimene, inimene, kes võitles demokraatia eest minu koduriigis. ta osales diktatuurivastases liikumises esimesest päevast peale mõned kuud hiljem tekkis minu emal vähk, ta võitles sellega kuus aastat ta osales äh, väga aktiivselt ka ise diktatuurivastases liikumises. tal, äh, ta käis äh, kemoteraapias ja tõesti, ta oli tõeline kangelane, kuus aastat hiljem ta suri ning kui ma olin üheteistkümneaastane, mõned kuud enne seda, kui diktatuur lõpuks langes, ta suri, nii et, et ta ei näinudki Vaba-Kreekat te äh, kunagi ei tea täpselt, kuidas sellised läbielamised su elu mõjutavad, aga ma võin teile öelda ühte asja, ma olen täiesti kindel, et äh, minu seotus inimõiguste ja põhiõigustega juba väga varasest east peale, kuigi ma siis neid niimoodi ei nimetanud, äh, on siiski kantud nendest varastest kogemustest. minu jaoks ei ole tegemist praegu lihtsalt töökohaga, see on midagi, millele ma olen kogu oma elu pühendanud ja niimoodi ma sellele töökohale ka lähenen seitse aastat oli see parlament siin minu koduks ja inspiratsiooniallikaks. Äh, mul oli äh, privileeg äh, olla just nimelt siin ning osaleda konstruktiivselt põhiõiguste ja inimõiguste küsimustega selleks, et midagi muuta me tegime paljudega teist, kes te siin saalis olete, tihedat koostööd selleks, et saavutada tõesti tõelisi edusamme, tegime koostööd kõigi fraktsioonidega sellistes küsimustes nagu äh, sisserändajate integratsiooni edendamine, nende õiguste kaitse äh,, hoolitsesime selle eest, äh, et äh, Äh, alati on olemas kaitsemeetmed inimõiguste ja põhiõiguste kaitsest, kui me võitleme terrorismiga ning hoolitsesime ka selle eest, et õigus eraelu puutus, puutumatusele ja ka teised õigused eksisteerivad ka inter-, internetiajastul ja isegi kui meie arvamused läksid lahku ja seda juhtus tihti ja võib-olla need olidki kõige paremad hetked, igatahes oli ka siis üks asi mulle selge. nimelt see, et äh, ma olin õnnistatud, et ma sain osaleda selle suurepärase institutsiooni töös, institutsiooni töös, mis tegutseb niivõrd kirg-, kirglikult ja kaastundlikult. ning äh, kallid kolleegid, äh, ma tahan öelda, et just nimelt selle kire ja kaastunde kombinatsiooni, visiooni ja realismi kombinatsiooni äh, äh, tahan ma äh,, näen ma Euroopa inimõiguste paketi taga tänu äh, kõrgele esindajale proua Ashtonile ja liikmesriikidele, kes seda ühehäälselt toetasid ning tänu ka sellele parlamendile, sellele, et parlament on aastaid sellel teemal teinud soovitusi. kui keegi arvab, et Euroopa Liit, kui tal palutakse kõnelda ühel häälel, alati taandab kõik kõige madalamale ühiskordale, siis mina kinnitan teile, et inimõiguste pakett on tõend selle kohta, et kui me tõesti üritame ja kui me tõesti tahame, siis me saame ühel häälel kõnelda ka kõige kõrgematest standarditest härra esimees äh,, proua esinaine, äh, minu mandaat alles algab. Äh, see algab äh, tegelikult alles Äh, see algas äh, ametlikult äh, laupäeval, mis oli esimene september, aga töö algab alles täna ning on suur au olla oma mandaadi esimesel tööpäeval siin selle koja ees ning kõnelda, ma kõnelen teie ja teiste sidusrühmadega järgmiste nädalate jooksul nendest prioriteetidest, millele ma tahaksin keskenduda ja rääkisin ka teile täna sellest, kuidas tahan oma tööle läheneda. ma tahan põhiliselt kuulata ma tahaksin teilt kuulda, kuidas äh, seda mandaati teie arvates tuleks täita? ma tahaksin, et te jagaksite minuga oma teadmisi ja kogemusi. ma loodan, et ma suudan äh, teiepoolsest infost siis äh, võtta seda, mis vaja, et oma prioriteedid paika panna. minu mandaat on väga lihtne, ma pean suurendama Euroopa Liidu inimõiguste poliitika sidusust, nähtavust ja tõhusust ma kasut-, ma tuginen selles protsessis viiele põhimõttele. kõige, kõige olulisem nendest on see, et ma üritan suurendada Euroopa ini-, Liidu inimõiguste poliitika tõhusust ning läbi selle üritan parandada selle nähtavust ma ei ürita üksnes äh, suurendada selle poliitika nähtavust äh, selleks, et seda nii-öelda märgatavat nähtavust suurendada. Äh, oluline on tõhusus ja kui meil õnnestub inimeste elusid paremaks muuta, siis see, see on juba iseenesest ju nähtav ma pean olema Euroopa Liidu inimõiguste ambitsioonika poliitika kaitsja, ma pean olema see nägu, telefoninumber ja selle poliitika ellurakendamise hõlbustaja ja seetõttu ma näen oma rolli sellisena, et alati ükskõik millistes kõnelustes pean ma kõige tähtsamale kohale seadma inimõigused. ma pean kallutama pendlit inimõiguste suunas. ma olen vägagi teadlik kui sellest, kui raske see on. aga strateegiline raamistik rõhustab et Euroopa välispoliitika ja inimõigused ei pea olema üksteisega konkureerivad eesmärgid. kallid kolleegid, peaaegu mis tahes välispoliitilise konflikti küsimustes on inimõigused kas probleemi põhjuseks või lahenduse üheks oluliseks elemendiks. minu kolmas põhimõte. ma üritan kasutada kogu oma veenmisjõudu hoolitsemaks selle eest, et Euroopa Liit kõneleb ja rää-, tegutseb inimõiguste küsimustes ühel häälel ja kasutan selleks kõiki poliitikaid ja vahendeid. ja see äh, hääl äh, peab kõnelema tõesti kõige äh, kõrgematest põhimõtetest, see hõbedane niit, millele Cathy Aston viitas ja mida parlament on juba aastaid nõudnud, mida on propageerinud ja nõukoguga komisjon ja nüüd on see siis leidnud ka peegeldamist strateegilises raamistikus. neljas põhimõte, ma üritan olla lähedane inimestele koha peal, see tähendab, et ma pean reisima üsna palju, ma pean üritama olla objektiivne, aus Äh, selles äh, osas, mida ma näen, äh, mida ma arutan ja kuidas ma tegutsen. viies põhimõte, ma keskendun kriisisituatsioonidele, see on iseenesestmõistetav. aga ma keskendun ka sellele, kuidas muuta kõik need vahendid, mis meie käsutuses on, olgu need siis inimõiguste klauslid või poliitilised raamlepingud, Äh, uute inimõiguste strateegiate jaoks, nii et, et ähm, need hoiaksid rohkem ära inimõiguste rikkumisi enne juba, kui kriisid puhkevad. nüüd natukene minu töömeetoditest. oma mandaadi alguses ma loomulikult äh, pean ma hindama erinevate inimõiguste vahendite tõhusust, hindama äh, erilist murettegijaid riike Äh, samuti tegelema inimõiguste küsimuste, demokraatia küsimustega. Äh, kõigepealt püüaksin kindlaks teha, millised äh, piirkonnad, teemad ja kriisid vajaksid minu esmast tähelepanu. teiseks üritan kindlaks teha need peamised takistused meie inimõiguste poliitika sidususe ja tõhususe ja nähtavuse vallas. kolmandaks üritaksin hõlbustada seda, et kuidas me saaksime täpsemalt mõõta oma inimõiguste poliitika tule, tulemusi, nagu näiteks viisad, terrorismivastane võitlus, investeeringud. neljandaks, ma teen eh, seda kõike selleks, et eh, leida õiget sünergiat, eh, selleks, et me saavutaksime edu Euroopa Liidu tasandil, rahvusvahelistes organisatsioonides, kõigis maailma riikides, sest enamasti, nagu te teate paremini kui ükski teine, inimõiguste küsimus peab olema väga tihedalt seotud nende inimeste ja valitsustega, keda küsimus puudutab ning viiendaks äh, ja loomulikult ma kavatsen teha palju külaskäike ja äh, võtta kasutusele konkreetseid meetmeid äh, konkreetsetes riikides, keskenduda konkreetsetele teemadele. minu peamine ülesanne on selge, tuleb edendada ja kaitsta inimõigusi ja teha sellest reaalsus kogu maailmas. teiseks Äh, väga oluline äh, töömeetod äh, on seotud eesmärkidega. me teeme väga tihedat koostööd kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendiga, nõukoguga minu mandaadis on niimoodi väga selgelt öeldud ja loomulikult teen koostööd ka välisteenistuse ja liikmesriikidega teiste Euroopa Liidu eriesindajatega, äh, ärgem unustagem, et sünergia minu ja nende töö vahel on väga oluline, samuti teen koostööd Euroopa institutsioonidega, delegatsioonidega, liikmesriikides saatkondadega, välisriikide valitsustega ja kõigi teiste oluliste tegijatega, kes on seotud põhiõigustega, inimõigustega, nagu näiteks erasektor. ja tahaksin just eriti rõhutada seda, et väga oluline on regulaarselt kohtuda ja küsida nõu ja paluda toetust kodanikeühiskonna organisatsioonidelt, vabaühendustelt ja inimõiguste kaitsjatelt nii rahvusvahelisel, riiklikul kui ka kohalikul tasandil. ning mis veelgi olulisem, ma üritan äh, Äh, neile organisatsioonidele äh, anda rohkem võimu, ma tahan neid kaitsta äh, tagakiusamise ja kahju eest. väga sageli, kallid kolleegid, kannatavad inimõigused seeläbi, et me ei suuda kollektiivselt tegutseda me peame tegutsema oma kolleegidega teistes riikides, rahvusvahelistes organisatsioonides ja ühiselt me suudame oma mõju suurendada minu koostöö Euroopa Parlamendiga on alati selles mõttes kesksel kohal nii aluslepingute kontekstis kui ka aruandekohustuslikkuse lepingute kontekstis, aga ka mitteametlikult. ma usun parlamendi tähtsusesse. ma usun selle liikmete kollektiivsetesse kogemustesse ning ma üritan teid regulaarselt oma tööga kursis hoida, korraldada teiega arvamuste vahetusi ning erilist tähelepanu kavatsen ma pöörata äh, Äh, nendele konkreetsetele küsimustele, mida te kiireloomuliste resolutsioonide läbi tõstatate, samuti murettekitavatele inimõiguste olukordadele, äh, inimõiguste komisjoni raportitele ja resolutsioonidele ning äh, parlamendisaadikute soovitustele nii selles kui ka teistes asjakohastes komisjonides selle kohta, kuidas paremini inimõiguste ja demokraatia toetuspaketti ellu viia ning loomulikult pööran tähelepanu ka Sahharovi auhinnale ja selle võrgustikule. ning lõpetuseks, kallid kolleegid, tahaksin ma saavutada tõsiseid edusamme mitmetes sisulistes küsimustes ja seda lõppkokkuvõttes ju minu mandaat nõuabki. ma tahaksin, et tehaks lõpp surmanuhtlusele ja tahan võidelda piinamise vastu, karistamatuse vastu Äh, diskrimineerimise lõpetamise vastu, usuvabaduse eest tahan võidelda, äh, tahan naiste ja soolise võrdõiguslikkuse eest võidelda, eriti riikides, kus toimub üleminek demokraatiale, tahan võidelda laste eest, äh, seksuaalvähemuste eest, tahan võidelda asutamise, väljendusvabaduse eest, sealhulgas ka internetivabaduse eest, demokraatia ja institutsioonide rajamise eest, tõeliste ja läbipaistvate valimiste eest. Euroopa Liidu vaba, valimisvaatlusmissioonid on muide siin üks väga oluline algatus ja loomulikult õiglane kohtupidamine on minu jaoks samuti oluline äh, parlament on äh, korduvalt toetanud ka seda mõtet, et tuleb kasutada neid vahendeid, mis meil on, inimõiguste dialoog, inimõiguste klausleid lepingutes, Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumenti. lihtsalt selleks, et äh, palju tõhusamalt saavutada konkreetseid ja mõõdetavaid tulemusi ja kolleegid, ma tahaksin veel mainida seda, et minu jaoks on äärmiselt oluline, et me peaksime kinni rahvusvahelisest äh, humanitaarõigusest. Äh, see on selleks aluseks, millele inimõigused tuginevad. ma äh, defineerisin täna oma prioriteete ja ma loodan, et minu mandaat lubab mul keskenduda mõningatele nendest teemadest ja tulla välja konkreetsete algatustega. kallid kolleegid, esimese poole aasta jooksul on Euroopa inimõiguste poliitika raamistik oluliselt muutunud, nõukogu on vastu võtnud ambitsioonika inimõiguste paketi, kus on selged poliitilised eesmärgid ja äh, hästi välja töötatud tegevuskavad Äh, see ei ole tegelikult midagi uut, me kinnitame neid põhimõtteid, millele on rajatud Euroopa Liit. me tugineme sellele tohutule tööle, mis on juba tehtud, äh, mida on tehtud iga päev, näiteks mida teeb äh, kõrge esindaja, komisjoni asepresident, Euroopa diplomaadid Euroopa Liidu delegatsioonides ja liikmesriikide diplomaadid nii siin kui Brüsselis ja ka mujal Äh, samuti meie äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika missioonid, äh, inimõiguste ja demokraatia arendamise instrument. me toetame vabaühendusi, inimõiguste kaitsjaid. meil on olemas vahendid ja meil on nüüd palutud parandada nende sidusust, et meie tegevus oleks tõhusam ja nähtav see mandaat, mis mulle on antud, on tegelikult uus äh, element meie inimõigustele lähenemises. aga rõhutaksin seda, mida te oma soovituses nõukogule olete öelnud. inimõiguste edendamine ja kaitsmine ning seetõttu inimõiguste paketi ellurakendamine on ühine ja jagamatu kohustus nõukogu liikmesriigid, välisteenistus, Euroopa Komisjon Äh, ühise äh, julgeoleku ja välispoliitika missioonid ja operatsioonid, äh, samuti Euroopa Liidu eriesindajad ja sealhulgas ka mina, peame kõik töötama käsikäes ja peame tegema kõvasti tööd selleks, et see kõik ka teoks saaks. selles kontekstis on parlamendil oluline roll mängida. ma tean, kuida parlament, kuidas parlamendi tööd väga paljudes komisjonides ja eriti just inimõiguste allkomisjonis äh, Äh, leiab vastuvõttu sidusrühmade poolt kogu maailmas, olguks need siis vabaühendused, eksperdid, valitsused või meedia äh, ambitsioonika inimõiguste paketi edu sõltub meist kõigist. me peame edendama tõelist koostööd, ma tegutsen selles vallas. me peame olema julged ja realistlikud, panemaks paika ühiseid eesmärke ja olema pühendunud nende saavutamisele me peame juhtima eeskuju varal, me peame olema usinad, rakendades enda kohta samu standardeid, mida nõuame teistelt. meie pehme võiming, usaldusväärsus maailmas mis äh, samamoodi nagu mis tahes majanduslik jõud äh, võib äh, saavutada lugupidamise ja inimõiguste täitmise kolmandate riikide poolt. selleks on väga oluline, et meil ei oleks topeltstandardeid, me peame olema ausad, järjekindlad ning arukad, sundides teisi oma käitumist muutma ja kui nad seda ei tee, siis me peame nõudma neilt aru. tõepoolest, kallid kolleegid ja sellega ma lõpetaksin. me peame Äh, samal ajal tegelema äh, nii minevikuga, äh, me peame nõudma aru inimõiguste rikkumise eest, samas peame üritama ka vaenupoli lepitada, me peame tegutsema praegusel hetkel, me peame tegelema kriisidega ning edendama inimõiguste ja demokraatia kaitset ja peame pöörama tähelepanu ka tulevikule, me peame looma neid struktuure nii Euroopa-siseselt kui ka kolmandates riikides, mis hoiavad ära inimõiguste rikkumise tulevikus kallid kolleegid, see on väga suur ülesanne. ma ei saa teile lubada, et äh, ma selle edukalt täidan, aga ma luban teile, et ma annan endast kõik, et seda teha, aitäh. suur tänu. suur tänu, Savrat selle kõne eest. kallis, kallid kolleegid. ja nüüd meie äh, inimõiguste allkomisjon asub oma äh, põhiülesannete juurde, teil on kõigepealt sõna. And welcome you back to the European Parliament tahaksin tänada teid äh, selle eest, et olete tulnud siia Euroopa Parlamenti tagasi ja Um, amongst others, you have been the chairman of the Committee for Human Rights in äh, Te olete olnud äh, erinevates ametikohtades, äh, te olete olnud inimõiguste küsimustega tegelenud äh, meie äh, Washington DC koostöös ja te teate väga palju inimõiguste küsimustest äh, Euroopa Liidus, Euroopa Liidu piiridel, mis ei ole tegelikult äh, küll meie komisjoni peamiseks ülesandeks meie allkomisjonis oleme me väga palju arutanud inimõiguste paketi üle ja nagu te teate, võtsime vastu parlament täpsemalt öeldes võttis vastu soovituse äh, eriesindaja volituste kinnitamiseks äh, ning äh, samuti ka strateegilise raamistiku inimõiguste ja demokraatia küsimustes. tegemist on väga olulise osaga meie inimõiguste paketist ja see näitab, kuivõrd oluline on meie jaoks poliitiliselt inimõiguste toomine välispoliitika keskmis, keskmesse aga nagu te kõik teate, kõige olulisem on see, kuidas sõnadest teod saavad ja see sõnadest tegudele üleminek sõltub väga paljuski teist ja ma arvan, et te olete sellest väga teadlikud. Te kirjeldasite erinevaid töövaldkondi kus te kavatsete tööle asuda ja ma puudutaksin põgusalt kolme valdkonda. meie jaoks Euroopa Parlamendis on väga oluline, et me saaksime teiega korrapäraselt arvamusi vahetada teie töö üle ning arutleda teiega inimõiguste olukorra üle erinevates maailma piirkondades. Teie volituste kirjelduses on kirjas, et te, te Teid võib kaasata Euroopa Parlamendi informeerimisse, võib-olla minu minu emakeel on, minu emakeel on saksa keel, võib-olla see tõlgendus mm, on mm, äh, võib-olla ma tõlgendan küll asju valesti, aga see sõnastus, et teid võib kaasata informeerimisse, meie arvates see peaks olema mitte ainult võimalus, vaid äh, kohustus korrapäraselt, ametlikult ja mitteametlikult meid asjadega kursis hoida Teie ülesandeks on olla üks maailma täht-, teha koostööd ühe maailma kõige tähtsama inimõiguste koguga, inimõiguste äh, nõukoguga Genfis ja teie isegi mainisite, kui oluline on see, et Euroopa Liit räägib ühel häälel ja iga kord, kui me seda teeme ja kui lähme New Yorki, siis on väga raske saavutada seda eesmärki, et Euroopa Liit räägiks ühel häälel ka väga tähtsates inimõiguseid puudutavaid, puudutavates küsimustes. võib-olla te võiksite Äh, rääkida täpsemalt sellest, äh, millisena teie selles kontekstis näete oma rolli ja äh, kuidas te näete oma rolli ÜRO-ga tehtavas koostöös ja nendel on oma kontor ka siin Brüsselis ja kuidas te kavatsete teha koostööd nendega ÜRO meil on rahvusvahelised inimõiguste standardid ja nende inimõiguste kogude töö on äh, nende standardite tagamisel väga oluline. ja inimõiguste valdkonnas äh, on äh, ennetav lähenemine samuti väga tähtsal kohal. mainisite ka inimõiguste alast dialoogi, mm, näit-, meil on dia-, selline dialoog Hiinaga, Venemaaga ja kui me nüüd arutleme selle üle, kui tõhus on see dialoog, kui äh, loeme erinevate teadlaste hinnanguid äh, selliste dialoogide tulemuslikkusest, äh, siis kõik need arutelud ei anna põhjust liigseks optimismiks. Teie arvate, kas, kas on võimalik neid inimõiguste küsimuste teemalisi dialoogi parandada nii, et me mitte ainult ei vahetaks mõtteid, vaid ka saavutaks mingisugust paremuse poole liikumist nende inimeste jaoks, kes kannatavad inimõiguste rikkumiste all. We ask you to use no more than two minutes and the palun äh, küsimusi esitada mitte pikemalt kui kaks minutit, härra Salafranca kõigepealt. suur tänu, härra Lambrinidis Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel tervitan teid täna meie komisjonis ja õnnitlen teid eri, inimõiguste eriesindaja ametikohale nimetamise puhul. Teid toetasid väga paljudki meie koja liikmed selles protsessis. loomulikult teie uues ametis on kõiki meie lootusi teil raske täita kuid äh, loodetavasti olete te oma ülesannete kõrgusel. ja meie anname endast parima, et teid teie töös toetada. mul on teile ka mõningad küsimused, mis puudutavad teie äh, tulevast töövaldkonda. rääkisite täna paari sõnaga äh, Euroopa Parlamendist ja teie varasemate kogemused on tunnistajaks sellest, tunnistuseks sellest, et te olete pühendunud inimõiguste eest võitlemisele äh, üle kogu maailma. Teie aga viitasite silmakirjalikkusele. Äh, mida te kavatsete teha selliste riikide puhul äh, nagu Venemaa, Hiina, Ukraina, Tomašenko kohtuasi näiteks seal, mida kavatsete topeltstandardite osas ette võtta nende piirkondadega? Teie teete koostööd mitte ainult välisteenistusega ja komisjoni delegatsioonide ja teenistustega New Yorgis, Genfis ja mujal, teete koostööd äh, kõigele sellele lisaks veel ka näiteks Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga. ja selles kontekstis äh, äh, Araabia kevade järgsed arengud, kuidas te kavatsete neid käsitleda? Saharovi auhinda mainisite te äh, siin ja millisel määral õnnestub teil näiteks äh, usuvabadust äh, kaitsta äh,. Egiptus, Süüria, Pakistan on siin äh, suurepäraseks näideteks, mis meile muret valmistavad. härra Lambrinidis, ka kuidas kavatsete demokraatia klauslit kasutada äh,? see on oluline element meie äh, assotsiatsioonilepingutes, kuidas te kavatsete seda kasutada inimõiguste kaitsmiseks, aitäh? kolleeg Anna Komeši nimel, kes on meie äh, koordinaator, tervitame teid kõik ka oma fraktsiooni poolt siin, meil on väga hea meel, et teid on sellesse ametisse nimetatud ja teie saavutused äh, selle parlamendi asepresidendina olid äh, tõesti äh, hiilgavad, nii et tõesti palju õnne teile sellesse ametisse nimetamise puhul. pärast seda, kui te lahkusite Euroopa Parlamendist, on palju juba toimunud ja nüüd olete siin sellel tähtsal ametikohal. me teame, et teie äh, saate nende ülesannetega äh, hakkama ja ootame juba pikisilmi koostööd teiega. suur tänu, Stavros, sulle. Äh, teil on omal väga raske taust, orvud, sõjaorvud, lapsed, kes on inimkaubitsemise ohvriks sattunud ja nii edasi ja nii edasi, kõik on kuriteo tarvitamise, väärkohtlemise ohvrid äh, ja teie isiklikud kogemused äh, tõenäoliselt äh, aitavad teil selle tööga paremini toime tulla. põhimõtteid, mida te, te meile tutvustasite, on kiiduväärt. nagu Barbara ütles, tahaksin ka mina rõhutada, on oluline, mida me teeme Genfis ja New Yorgis Äh, Euroopa on juba palju saavutanud ähm, näiteks surmanuhtluse valdkonnas, äh, teie ametisse nimetamine aitab tööd veel tugevamatele alustele viia. Äh, teie kui Euroopa Liidu esindaja koostöös Euroopa Liidu välisteenistusega, Euroopa ähm, Liidu kõrge esindajaga ähm, peate seda tööd jätkama. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada meie fraktsiooni poolt, et mida te ütlete, inimõiguste küsimuses on oluline, väga oluline on kohtumine ohvritega, vanglate külastamine, haiglate külastamine, ohvritega näost näkku kohtumine, koostöö inim-, rahvusvahelise kriminaalkohtuga on oluline, sellepärast et meie tahame, et oleks näha, et meie hoiame toimuval silma peal, teie silm, teie hoiate kõigel silma pealt ja rahvusvaheline kriminaalkohus on meie, meil väga päevakajaline küsimus ja päevakajaline küsimus praegu meie jaoks, nii et ma paluksin, et ähm, ka seda oma ülesannetes tähtsal kohal hoiaksite. Er äh, suur tänu me kuulsime just praegu siin väga head näidet selle kohta, kuidas ajast on ka võimalik kinni hoida, nii et härra Tongis, palun äh, järgige seda eeskuju. suur tänu! ma tahaksin teid ALDE fraktsiooni nimel siin tervitada ja esitan kolm küsimust, ühe konkreetse ja kaks üldisemat küsimust. kui te kas te kavatsete tagada selle, et peetakse regulatiivne ja sisuline arutelu vabakondadega Brüsselis ja äh, vastavates riikides, kuidas äh, te saate ühenduse äh, kolmandates riikides kaugel osa, mm, asuvate osa vabakondadega ja kuidas nende hääl panna kõlama, teine küsimus tegevuskava kahekümne kolmas punkt äh, räägib Euroopa Liidu suunistest usuvabaduse mm, ja uskumuste vabaduse kohta. miks on teie jaoks väga oluline usu ja uskumuste vabadust toetada Euroopa Liidus ja kaugemalgi? kuidas teie meelest äh, võiks Euroopa Liidu eriesindaja lahendada kultuurilised erinevused ja tagada selle, et üle terve maailma äh, Äh, äh, usulistes küsimustes on tasakaal ja et ka ateistlikud äh, ja teistlikud kogukonnad saaksid rahus eksisteerida. näiteks Tiibeti kontekstis on see väga oluline küsimus. kuidas te kavatsete tagada järjepidevuse Euroopa Liidu äh, Äh, välispoliitikas, nii et eriesindajast tõesti kujuneks peamine inimõiguste eest rääkija Euroopa Liidu tasandil, kes võtab sõna iga kord, kui maailmas inimõiguste rikkumisi tekib. kuidas te topeltstandardeid kavatsete vältida ja koherentsuse tagada Euroopa Liidu välispoliitikas kaubanduspoliitikaga koos näiteks? Euroopa Liit äh, ju peab tegelema ka Euroopa Liidu sees äh, inimõiguste rikkumistega, mida viivad läbi ka Euroopa Liidu ettevõtted siis näiteks välismaal. suur tänu! järgmine kõneleja, suur tänu, härra Tavares ütleb, mul on väga hea meel teid siin uuesti näha, härra Lambrinidis, te jätsite siin kojas maha palju sõpru, mina olen üks nendest, ma siis seega ütlen selgelt oma huvid välja ja kui ma üldse teie ametiajast midagi õppisin siin parlamendis, siis seda, et tegemist on pideva võitlusega nõukogu komisjoni esindajatega ja eriesindajatega ja see võitlus peab olema avatud äh, Ehm, ja otsekohene selleks, et ehm, edusamme saavutada. minu meelest teie ametisse nimetamine on väga oluline, sellega me jätame selja taha ehm, selle draama, mida mina nimetaksin Euroopa, kes räägib mitmel häälel. loomulikult on see oluline paljudes küsimustes, aga kes üldse saaks uskuda inimõiguste universaalsuse ilma selleta, et arvaks, et Euroopa peaks rääkima ühtsel häälel. ja nüüd Euroopa saab rääkida läbi ühe hääle ja see on teie hääl sellest hetkest, kui ametisse nimetatakse inimõiguste eriesindaja, siis see tähendab seda, et äh, meil on äh, inimõiguste osas oma esindaja ja ma arvan, et enam ei pea hakkama läbi rääkima kahekümne seitsme liikmesriigi diplomaatilise korpusega äh, selleks, et Euroopa Liidu eeskõneleja saaks koheselt sõna võtta, ehk siis teie ja ma tahaksin alustuseks korrata seda, mida ütles härra Donskis, äh, välistegevuse ja sisepoliitika koherentsus. kaks peamist küsimust, kõigepealt äh, pagulased. Teie ütlesite, et tuleb sisse tuua muutused ja inimeste elu tuleb paremaks muuta. siin minu meelest Euroopa Liit äh, on küll ette võtnud vähem, kui võiks pagulaste ümberasustamise osas nagu te isegi teate. Te olete ise olnud äh, kodanike vabadustele keskenduv äh, jurist ja ilma seaduskindluseta inimõiguste eest võitlejad äh, ei saa tegutseda turvaliselt. mida te kavatsete teha selleks, et kaitsta inimõiguste kaitsjaid, eriti nendes riikides, kus näiteks energiaküsimustes on Euroopa Liidul oma huvid? mida te kavatsete teha inimõiguste kaitsjate eest Hiinas näiteks? suur tänu härra Pelder, suur tänu! suur tänu, härra esimees, härra äh, Lambriniidis, äh, ma olen teiega muidugi kohtunud, mul on teid hea meel näha Te olete suurepärane poliitik, nagu te täna ka siin näitasite ja ma tahaksin äh, teid äh, tervitada siis ametisse nimetamise puhul, õnnitleda teid ja loodame teist siis äh, palju head. Te, te, te rääkisite usuvabadusest ja, ja kriisidest Euroopast Äh, paari näda-, viimasel nädalal on esile kerkinud üks kriis, äh, nimelt ähm, ma räägin Pakistanis äh, jumala tõotuse küsimusest, üks tütarlaps, kes ilmselt on vaimse puudega, on vangistatud Pakistani võimude poolt ja ma loodan, et te suudate oma poliitikat ajada niimoodi, et maailmas enam selliseid asju ei juhtuks, nagu me praegu Pakistanis näeme. ja loodetavasti te kavatsete mitte konkreet-, midagi konkreetset eh, ette võtta ka selle Pakistani eh, seaduse kohta. loomulikult see ülesanne on keeruline, eh, seda ei tohi eirata, kuid ma tahaksin siiski teada, mida te arvate sellest asjast ja kas te kavatsete hakata selle juhtumiga tegelema ja veel üks asi, mis viimastel nädalatel esile kerkis, nimelt äh, Egiptusega seoses uued äh, poliitilised ähm, institutsioonid üritavad äh, siis uut põhiseadust kirjutada ja kopti kristlased on sattunud tõsisesse ohtu. nimelt vaatamata sellele, et kopti kirik äh, on maksumaksja ja on riigist täiesti eraldatud, aga ometigi nende rahastamine seatakse küsimärgi alla ja mida te kavatsete siis Egiptuse osas ette võtta? ja lisaks sellele osalen regulaarselt äh, inimõiguste alastel aruteludel Strasbourgis äh, täiskogu pärastlõunal ja ehk teinekord on õnnest-, õnnestub meil teidki seal näha. suur tänu ja nüüd härra Lambrinidis, palun kallid kolleegid, ma hindan teie küsimusi kõrgelt, aga saate vast aru, et äh, ma ei vasta neile kõigile vist detailselt, sellepärast et tegemist ei ole mitte ainult minu esimese tööpäevaga, vaid ka avaliku kohtumisega. ja kui on neid küsimusi, äh, äh, millele te arvate, peaks rohkem tähelepanu pöörama, siis äh, kõik need äh, punktid ma kuulasin ära ja kavatsengi neile tähelepanu pöörata. suur tänu teie soojade sõnade eest samuti. suur tänu, et võtate mind äh, nii hästi vastu. me tegime teiega, proua Lohpiiler, väga tihedat koostööd juba siis, kui te olite Euroopa Liidu Iraani delegatsiooni esinaine ja see koostöö ilmselt tulevikus jätkub äh, sama sujuvalt. ma kavatsen teile kindlasti anda regulaarselt ülevaadet oma tegevusest. Äh, ehk teisisõnu, ma kavatsen seda teha kindlas kõneviisis, räägin ja äh, vaatame, kuidas see asi hakkab tegelikkuses välja nägema. aga ma üritan teiega kindlasti ka mitteametlikult jah, nii-öelda ebaregulaarselt ühenduses olla. minu mandaat Äh, on mandaat Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika mandaat, äh, sellele kehtivad teatud reeglid, millest ma loomulikult pean ähm, kinni pidama, aga tegemist on tegelikult suhteliselt kummalise elukaga, nimelt äh, ega selle ametikoha pidaja kuhugi täpselt ei sobitugi. minu eesmärk on ära kuulata, nõu anda, teada anda asjadest väga paljudele inimestele. ja loomulikult eriti on olulised minu suhted teiega siin Euroopa Parlamendis. Te teate, milline hiiglaslik ülesanne minu ees seisab, te saate aru, et järgnevatel nädalatel, kuudel minu ees on palju tööd, ma pean palju reisima ja nii edasi. ja vaatame, kuidas siis äh, kõige parem oleks, et ma siia jõuan nii tihti kui võimalik, aga ma loomulikult tahan kohtuda inimestega ainult siis, kui ma neile ka midagi öelda, kui ma olen midagi ära teinud, midagi saavutanud, mitte ainult selleks, et siin äh, Äh, mokalaate pidada. ja loomulikult äh, see paneb äh, mulle veel suurematki koormat peale, et teiega kohtumistel mul teile ka midagi öelda oleks nüüd äh, ma rääkisin oma sissejuhatuses selles, et Genfis ja New Yorgis tõesti me peame rääkima ühtsel häälel, liikmesriigid, nagu te teate, on ÜRO liikmed, Euroopa Liit on vaatlejaliige, kuid meil Euroopa Liiduna seal teatud võimalused siiski on. ja ma ütlesin, et ma kavatsen ära kasutada kogu oma veenmisvõimet äh, selleks, et äh, jõuda kõige parematele ühispositsioonidele mm, selleks, et äh, need tulemused oleksid kõige paremad ja ma tahaksin kõiki sellesse protsessi kaasata. ma ootan seda tööd põnevusega ja juba järgmisel nädalal kohtun meie delegatsiooni juhiga Genfis. Äh, lähen sinna lühivisiidile selleks, et kohtuda selle esinduse äh, siis töötavate inimestega, nii et äh, see töö on juba käima läinud. inimõiguste kaitsmine on äh, vaevarikas töö, ma olen sellest rääkinud ähm, väga paljude inimestega, nii vabakondadega kui ka parlamentide, e, parlamendi esindajatega. me peame muutuseid esile kutsuma läbi inimõiguste poliitika, me suudame seda teha, aga ma tean, et teie aruanded, näiteks Richardi aruanne teiste seas, on viidanud sellele, et ei ole piisavalt verstaposte pandud paika sellele poliitikale, et mida see inimõiguste dialoog, mis on nii oluline, tegelikult äh, saavutama peaks. Äh, mulle tundub, et selle, nende dialoogide puhul on arenemisruum veel väga suur, äh, nagu ka konsul-, inimõiguste alaste konsultatsioonide puhul, näiteks Venemaa, Hiina ja teiste riikide puhul, nii nagu te mainisite, ja ma kavatsen kindlasti suhteliselt suurt tähelepanu pöörata sellele, et seda osa paremini vedada. ma ei toeta sõnade, suurte sõnade tegemist, aga eh, suhtlemine on oluline. mitte ainult dialoogides, eh, vaid eh, ka poliitilised arutelud kõige kõrgematel tasanditel peaksid inimõiguste küsimusi eh, hõlmama, me peame tõesti eh, kõrgema lati poole mm, püüdlema, mitte nii, et inimesed arvaksid, et inimõigused lihtsalt jäävad kuskile sinna oma eh, tasemele oma kasti ja siis tegelikult kuivab see asi kokku. ja läbi nende dialoogide saaksime me paljude riikidega leida võimalusi äh, kuidas mitte ainult oma seisukohta avaldada, nii nagu teeme seda praegu, äh, muret äh, äh, väljendada üksikisikute kohta, kes on näiteks ohtu sattunud, seda tööd me teeme kindlasti ka tulevikus, aga me peaksime ära kasutama paremini neid olukordi, kus meil on äh, võimalus äh, toetada neid riike sellel teel, et nad viiksid läbi need muutused, mida me meilt neilt ootame. härra Salafranca Nacho, suur tänu nende südamlike sõnade eest. ma olen äh, Euroopa Rahvaparteiga väga paljudes inimõiguste küsimustes teinud äh, tohutult head koostööd ja ausalt öeldes äh, see mind isegi natukene hirmutab. aga suur tänu Rahvapartei toetuse eest ja ilmselt kõik äh, erakonnad toetavad meie tegevust. nagu te teate, erimeelsusi meie vahel on, aga inimõiguste osas kõigil on süda õiges kohas ja, ja kõigile on see südamelähedane küsimus ja meil on tegelikult see võim, millega muutusi esile tuua. ma rääkisin topeltstandarditest ka oma avasõnades jah, ja ma olen tõesti mures nende pärast. ja ma ütlesin ka seda, et äh, ma tean, et äh, ei ole alati lihtne samu standardeid kõikide puhul rakendada, aga tegelikult ei ole minu meelest mitte muud võimalust me peame andma endast kõik kõikides riikides, millele te viitasite ja väga paljudes riiki, teistes riikides, eh, me peame olema õiglased, eh, ausad ja tegutsema tõhusalt, andma endast parima selleks, et tagada, et inimõigused oleksid igal pool päevakorras. nagu ma ütlesin varem, iga välispoliitika äh, aspekt äh, on äh, tegelikult inimõigustega seotud, kas on inimõiguste rikkumised äh, probleemi aluseks või lahenduseks ja siin ei ole mitte mingisugust konflikti. ja nagu ma ütlesin, kavatsen oma veenmisoskust kasutada selleks, et nendes küsimustes läbi suruda seda, mida kõrge esindaja ja liikmesriigid on strateegilisse raamistikku pannud ehk teisisõnu, see, mille eest olen mina võidelnud terve elu või äh, mille eest on võidelnud see Euroopa Parlament, on nüüd jõudnud strateegilisse raamistikku, kus, mida toetab kakskümmend seitse liikmesriiki, kus on väga selgelt kirjas ka suunised mulle, et inimõigused peavad olema minu tegutsemise peamine mm, tähelepanu äh, Äh, aspekt ükskõik millises riigis ja jõuangi siit härra Tavares teie küsimusele vastusele, olgu tegemist siis äh, riikidega, mille, kellega meil on energiaalased tihedad suhted või nii edasi. minu äh, ülesanne on kõikides aruteludes inimõigustele viidata. ja ma kavatsen olla selle inimõiguste strateegia valvekoer, nii nagu kõik teie siin saalis ja mõneti võib-olla öö, äh, olen ma justkui siis öö, äh, see peamine, äh, mis suunab poliitikat, justkui see piits, mis hobuse paneb õigele rajale me peame läbi selle strateegia raamistiku oma tööd tõhusamalt suutma teha ja ka nähtavamalt teha. sõnavabadus, härra Salafranca, on väga tõsine küsimus. sellega ma olen tegelenud ka selle parlamendi liikmena reedel kohtume nõukoguga. Ehm, te teate, milline on meie mandaat, minu mandaat. ma saan strateegilist suunist just nimelt sellelt kogult ja ja ma pean nendega äh, läbirääkimisi pidada, praegu ma ei saa öelda veel, mis on meie peamine äh, jutu teema, aga härra Salafranca äh, sõnavabadus on meie jaoks väga oluline küsimus kõikide riikide puhul, see puudutab ka infokandjaid, näiteks nagu internet ja nii edasi. ja kui ma juba internetist räägin, siis peaks kindlasti rõhutama seda, et avanenud on meie jaoks täiesti uus maailm. ja need, kes rääkisid varem mingisugusest kübermaailmast, mingisugusest kuskil seal kaugel meie süsteemist väljaspool asuvast maailmast, peavad nüüd tunnistama, et küberruumist on saanud reaalne ruum ja üsna palju inimõiguste tegevusest just nimelt elektroonilise äh, Eh, sidekanali kaudu käib, olgu see siis eh, inimeste koondamine, harimine või mis iganes. nii härra Pelder kui ka härra Salafranca viitasid eh, ühele ja samale asjale ja isegi härra Donkis ja suur tänu kõikidele teile kolmele, nimelt usuvabadus ja uskumuste vabadus. Te kõik olete kursis sellega, et ähm, viimaste nädalate, viimaste aastate jooksul oleme me näinud äh, järjest rohkem selliseid rünnakuid, mis ei ole suunatud ühe konkreetse religiooni vastu, vaid paljude vastu Äh, Pakistan näiteks, härra Pelder, nagu te ütlesite, on siin viimaste aegade kõige selgem äh, näide, kus see krist-, kristlik tüdruk on vangistatud, Liibüas samuti pühakohti laastatakse, kõrge esindaja on teinud avaldused Mali ja Timbuktu äh, pühakohtade lastamise kohta. me, meil näiteks siin Saksamaal endal üks äh, rabi langes äh, röögatu antisemistliku rünnaku aluseks. Äh, nii et on väga oluline, et me kasutaksime kõiki di-, diplomaatilisi koridore selleks, et inimõiguste äh, eest võidelda ja selliseid ähm, asju vältida. see on multilateraalne ülesanne, aga samas ma tahaksin öelda ja siit jõuan täpselt sellele, mida ütles härra Tonkis. Äh, mul on väga hea meel, et äh, multilateraalsetes institutsioonides on vastu võetud resolutsioonide keelekasutus muutunud eemaldutakse nüüd äh, sellistest äh, äh, sõnakasutustest, kus üks religioon tõstetakse, tõstetakse kõrgemale kui teised või, või kus justkui võiks välja lugeda, et ainult ühel usundil on õigus eksisteerida, teistel mitte. mitte sellest ei räägi me ju äh, usuvabaduse puhul, vaid usuvabadus tähendab seda, et inimesed saavad äh, Äh, olla usklikud ilma tagakiusamiseta, aga võivad olla ka siis äh, ateistid või, või jumalasse mitte uskuda. Äh, kallis Richard. Ähm, jah Äh, lastega seonduvad probleemid ei ole mitte ainult mulle väga olulised, äh, vaid tervele Euroopa Liidule järgmisel aastal. nimelt suur kampaania, mis käivitatakse üle terve maailma. aga nagu te aru saate, mul on veel kaheksa küsimust, millele tuleb vastata, nii et teen lühidalt, aga suur tänu kõikide nende soojade sõnade eest. ma arvan kasutada ära teie sõbralikku suhtumisse minu, mis, minusse äh, Äh, väga tõhusalt äh, selleks, et äh, teie tarkust ära kasutada, aga ma ei kasuta ära seda ta-, teie sõprust selleks, et kriitikat vältida. nii et kui te arvate, et mind tuleks nahutada, siis loomulikult ma pigem eelistan te, te, te seda eraviisiliselt, aga ka avalikkuse ees ilmselt suudan sellele vastu astuda. härra Pelder, Pakistani puhul on häid uudiseid, te võib-olla ei ole neid veel kuulnud, nimelt ametivõimud on tunnistanud et nad on jälginud vale menetluskorda ja tüdruku süüdistamisel ei ole tegelikult alust olnud ja nüüd on siis nad võtnud äh, vastu samme kohaliku imaami vastu, kes äh, seda tüdrukut süüdistas esialgu, vaatame, mis saab. ja huvitav on ka see, et äh, ja sellele ma viitasin ka oma kõnes, et kui järk-järgult jõuame me selleni, et inimõigused muutuvad probleemiks ka riigisisestele ametivõimudele, siis on lootus suurem, et ähm, selle tegevuse mõju on pikem äh, ja suurem kui see, et keegi lihtsalt ümber terve maailma reisib ja muudkui avaldusi teeb. aitäh, meil on veel kaheksa inimest, kes soovivad sõna võtta kõneleja kaotas mikrofoni. ma teen ettepaneku, et kõik kõnelejad piirduksid ühe minutiga. kas olete sellega nõus? härra Peterle, palun. aitäh. ma olen väga tänulik teie väga selge ettekande eest ning ma mõistan, et Te tõesti olete väga tundlik inimõiguste, inimõiguste küsimustes ja see tuleneb teie isiklikest läbielamistest. Äh, väga oluline on see, et te rõhutasite mõistmist ja kaastunnet. inimõiguste konventsioonis kõneldakse võõrandamatutest õigustest äh, mis on kõigi inimõiguste aluseks. endise kolleegina te teate, et need põhiõigused on paljudes äh, paikades ohus. meie seisukoht parlamendis on tihtipeale väga erinev, eriti kui tegu on näiteks veel sündimata laste õigustega. Teie ei ole selles küsimuses selget seisukohta väljastanud, väljendanud ja seetõttu ma tahaksin küsida, kuidas te neid õigusi edendate oma ambitsioonikas töökavas ja sooviksin teile teie töös edu Anna Koomes järgmisena. ma tean teid äh, parlamendi ajast ja seega ma tean, et te suudate seda tohutult rasket tööd teha. Äh, te ütlesite, et ei saa olla inimõigusi ilma demokraatiata. Euroopa Liidul on äh, inimõiguste poliitika vallas väga tõsiseid usaldusväärsuse probleeme, asjade eiramine, topeltstandardid näiteks ähm, me leiname Etioopia diktaatorit, äh, diktaatorid, kes tuha-, kelle tõttu tuhanded etiooplased äh, ajakirjanikud sattusid vangi, sealhulgas ka kaks Rootsi ajakirjanikku meil on äh, tohutuid probleeme oma inimõiguste poliitika ja arengupoliitika kokkusobitamisega. ma ei oota sellele küsimusele vastust, aga ma loodan, et te tegelete selle teemaga ja ma paluksin, et te tegeleksite ka puuetega inimeste õigustega. kuidas ähm, äh, rakendada ellu ÜRO konventsiooni, mis puudutab äh, puuetega inimeste õigusi näiteks Euroopa Liidu arenguprogrammides aitäh. järgmine kõneleja. aitäh, äh, Stavros, äh, palju õnne uue töökoha puhul. Äh, kui sa tahad kõike teha seda, mida sa kavatsed teha, peab päev olema vähemalt nelikümmend kaheksa tundi pikk. ja, ja kui sa tahad seda kõike teha, siis pead sa Justus Lipsuse hoonesse ilmselt edaspidi ainult raudrüüga minema kas ta, kas sa kavatsed äh, äh, panna paika mingeid prioriteete selliste riikide jaoks, äh, mis lihtsalt ei täida norme nagu Põhja-Korea, Saudi Araabia, Venemaa või sellised riigid, kus toimuvad üleminekud, kus tegelikult on valmisolek teha muudatusi inimõiguste vallas, nagu näiteks Araabia kevade riigid, võib-olla peatselt ka Kuuba. kas lähenemine saab olema süstemaatiline või juhtumipõhine? ja sa rääkisid äh, rabivastasest rünnakust Berliinis. Äh, kas sa kavatsed tegeleda selliste probleemidega ka Euroopa Liidu sees, sain ma sinust õigesti aru? aitäh. järgmine kõneleja, aitäh. tere tulemast, äh, härra Lambridis, ma istun siin otse teie ees parimad soovid teile tulevikuks. Te kõnelesite, kõnelesite inimõiguste dialoogist ja pehmest jõust. Need on äh, kaks valdkonda, mida ma tahaksin lisada sellele nimekirjale, millega te tegelete tegelete. üks on ebaproportsionaalse karistuse küsimus. Euroopa Liidu kodanikud lähevad eh, erinevatesse maailma paikadesse, panevad seal toime mingi süüteo ja siis saavad palju karmima kariduse kui Euroopas ja teiseks loomulikult eh, juriidiline protsess, mis ei vasta Euroopa Liidu kriteeriumitele. ja sellega seoses tahaksin eh, maid mainida hiljutist juhtumit Boliivias, millega võib-olla te juba tegelete, aitäh proua Kopa. aitäh äh, tahaksin äh, õnnitleda härra Lambriniidist äh, uue töökoha puhul, mul on väga hea meel, et sa oled sellele väga olulisele ametikohale esmakordselt asunud. lootused on kõrged, aga kõigi kommentaaride põhjal on selge, et eh, me siin usume suuresti teie võimetesse. Eh, kõneldi palju Euroopa Liidu usaldusväärsusest. jutt käib Euroopa Liidust, eh, mis ei suuda endal kodus korda majja lüüa, näiteks meil on probleemid mustlastega Äh, kuidas teie sellesse usaldusväärsuse küsimusse suhtute, kuidas te seda lahendaksite, härra Lambrinidis? meil äh, tuleb sellised siseprobleemid lahendada, kui me tahame, et oleksime usaldusväärsed. aitäh, äh, esimees Kalis Stavros, mind tõesti liigutas sinu sissejuhatav sõnavõtt ja tõesti, see sõnavõtt näitas väga suurt pühendumust ja andumust, nii et, et ma soovin sulle igati äh, edu sinu töös. nagu kolleegid juba ütlesid, tegu on äärmiselt raske tööga, aga selline pühendumus on meile kindlasti kasuks. mul on üks küsimus ja üks soovitus. küsimus äh, puudutab äh, Euroopa Nõukogu, äh, selle nõukogu tegevust ja selle mõningaid probleeme, mis pädevuste kattumisega tekivad selleks, et meie mõju oleks suurem, on meil vaja paremat koostööd ning võib-olla peaks äh, väl-, vältima teatud äh, rivaalitsemist Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahel. Äh, nüüd soovitus. nagu te teate, meil on see kiireloomuline inimõiguste menetlus siin parlamendis. ma loodan, et te tõesti teete meiega tõhusat koostööd selleks, et see menetlus muutuks tõhusamaks. Te ütlesite, et teil on olemas väga head kontaktid valitsusväliste ühendustega ning ma arvan, et teie abil me saaksime saavutada palju paremaid tulemusi oma töös. ja proua Kreisler Dörfler saab järgmisena sõna aitäh, ma kõnelen tõesti saksa keeles, et äh, te saaksite kõik saksa keelt õppida. Äh, muidugi tuleb rääkida Baieri murrakut selleks, et äh, minu saksa keelest aru saada. härra Stavros, kallis Stavros, mul on väga hea meel, et sa selle ametikoha oma õlule võtsid ja ma tegelikult ei hakka sulle küsimusi esitama, sa oled neid juba niigi palju saanud aga ära palun unusta, et tegemist on vaid jäämäe tipuga. Äh, räägiksin natukene topeltstandarditest, sest ka siin selles kojas me näeme topeltstandardeid. ma arvan, et võib-olla sina oma tööga saaksid äh, siin midagi ära teha äh,. sina näed inimõigusi kõrgemalt ja võib-olla saaksid tõesti hoolitseda selle eest, et meil ei oleks nii palju äh, topeltstandardeid kui varem ei, ei, ei ole mitte mingeid kõrgemaid standardeid kui need, mida saadikud seavad, ütleb härra Brock. järgmine kõneleja. aitäh. tervitaksin Stavros Lambrilidist meie komisjonis ja õnnitlen teda ametisse nimetamise puhul Teie roll on väga oluline nii Euroopa Liidus kui ka maailmas laiemalt. meil on vaja kõrgeid standardeid koostööks muude rahvusvaheliste organisatsioonidega. meil ei ole vaja ainult mitte järjepidevust sise- ja välispoliitika vahel. me eh, peame rohkem rääkima oma välispoliitikast meil on, me räägime küll inimõigustest, aga meil on poliitilised suhted selliste riikidega, mis tegelikult rikuvad inimõigusi, ma viitan näiteks riikidele, kus on su-, surmanuhtlus, sellisest lähenemisest peaksime jagu saama. meie siin kojas oleme kõik surmanuhtluse vastu ning mis puudutab naiste õigusi, siis paljudes riikides neid rikutakse, vaadakem näiteks Saudi Araabiat. kas me asume selles osas mingile selgele tõhusale seisukohale ning suhted Iisraeliga? me kirjutame alla kokkulepetele riikidega, mis on mõistetud hukka ÜRO-s inimõiguste rikkumise eest või suhted Gruusiaga näiteks miks meil ei ole siis kontakte selliste riikidega nagu Kuuba? kus ka ju äh, inimõigusi rikutakse, aga samas meil on kontaktid äh, Usbekistaniga, kus äh, kasutatakse näiteks laste tööjõudu. aitäh! järgmine kõneleja, palun. aitäh! aitäh kõigile! aeg hakkab otsa saama. ma arvan, et paljud küsimused puudutasid sarnaseid teemasid. tahaksin öelda, et selles küsimuses, mida me arengupoliitika ja inimõigustega teeme, Anna mainis seda äh, probleemi meil on olemas kaubanduskokkulepped ja palju muudki. Äh, ilmselgelt tuleb teha veel väga palju tööd selleks, et nõukogu, komisjon ja välisteenistus ühiselt tegutseksid. kõik tunnevad asja vastu huvi, strateegiline raamistik on väga selge, aga me teame, et praktikas ei ole asjad sugugi nii lihtsad nii et, et mina pean äh, tegema üsna palju tööd. ma ei taha hakata kellelegi suurt survet avaldama, aga mul teha, tuleb teha tõesti väga palju tööd Äh, mida inimõigustega tegelevad inimesed välisteenistuses juba on teinud, mul tuleb leida õiged inimesed, õiged osakonnad, ma hakkan kõnelema volinikega, äh, kohtun nendega järgmiste nädalate jooksul, kõigiga neist, kes äh, on seotud nende valdkondadega, kus inimõigused olulist rolli mängivad. kõnelen ka geograafiliste talitustega välisteenistuses, sellepärast et neid ei saa eraldada inimõiguste küsimustest aga tihtipeale me käsitleme neid kahte asja eraldi. Äh, kõik see, mida ma teile praegu räägin, on äh, väga raske ja oluline töö. ja kuna sellele erilist tähelepanu ei pöörata, siis ei tähenda see, et ma hakkaksin äh, siin äh, ebatõhusalt tegutsema. väga oluline on, et meil oleks siiski institutsioonide vaheline koostöö, et äh, me kasutaksime ära kõiki soovitusi, kõiki tegevuskavasid, mis meil on, vaatame, et neid tõesti ellu rakendaks. Äh, niimoodi oleme me palju tõhusamad, kui ma äh, üle ilma siin pidevalt avaldusi teen. niisiis ma loodan, et äh, mul on võimalus jällegi loomulikult ka teie ette tulla ja kuulata ära ka nõukogu nii et, et ma saan öö, oma tegudes olla konkreetsem topeltstandardid. ma arvan, et teil kõigil on õigus, ma tahaksin ühte asja selgitada. Aleksander, minu mandaat ei puuduta põhiõiguste rikkumisi Euroopa Liidus, see ei ole sellega kuidagi seotud. aga nagu ma alguses ütlesin, on selge, et meie äh, sidusus äh, Euroopa Liidu siseselt äh, tugevdab meie väljavaateid ka väljaspool Euroopa Liitu. nii et, et äh, oma tööd tehes, kuigi see ei kuulu minu mandaadi alla, kuigi ma selle teemaga ei tee, ei saa, ei saa ma neid arenguid eirata. nagu te teate, väga tag-, väga sageli Äh, see demokraatia, mis meil siin Euroopas on, need avatud poliitilised arutelud, mis meil nende rikkumiste osas toimuvad, on midagi sellist, mida me tahame ka teistesse riikidesse sisse viia, kus ei ole sellist äh, sõnavabadust. jah, me peame olema Euroopa Liidu siseselt järjekindlad siin parlamendis me kõneleme sellistest asjadest iga päev, aga Äh, kas ei ole mingi argument, mida kasutada selleks, et inimõigusi mitte järgida teistes riikides? Äh, peab olema äh, valmisolek neid asju avalikult arutada ja paljudes riikides seda valmisolekut ei ole ja see on lubamatu. ning mina kavatsen võidelda nii kõvasti, kui ma jõuan, selle eest, et sellised demokraatlikud arutelud toimuksid kõikjal demokraatia peab äh, toimima nii, nagu äh, see on plaanitud toimima loomulikult äh, teil on täielik õigus selles osas, mis te topeltstandardite kohta ütlesite Äh, topeltstandardid äh, ei ole küsimus, äh, mis eksisteerib ainult meie sise- ja välispoliitikas. paljud inimesed on tihtipeale rõhutanud neid topeltstandardeid, mida Euroopa Liit kasutab erinevate maailma riikide puhul ja suur aitäh, et te juhtisite mu tähelepanu sellele küsimusele. selle teema ma tõstatan kindlasti ka siis, kui ma nõukogu esindajatega kohtun ning ja ma tõesti mõtlen äh, väga kõvasti, kuidas seda probleemi lahendada, see ei ole kerge, aga midagi tuleb selles vallas ette võtta. härra Kirillov, Euroopa Nõukogu, te mainisite seda. tegelikult mingit konflikti ei ole mina olen alati kõnelenud ähm, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga härra Lusnikiga, meil on olnud äh, väga head kõnelused, väga hea koostöö ma külastan neid äh, järgmine kord Strasbourgis, kui ma sinna lähen. Äh, kui asjad teineteist täiendavad ähm, ja äh, see on selline üldine arvamus, siis ma tahaksin öelda, et me väga kõrgelt hindame seda, mida Euroopa Nõukogu teeb. me Äh, tihtipeale näiteks küsime inimestelt, äh, mida nad on teinud Euroopa Nõukogu soovituste ja otsuste põhjal. nii et, et me tahaksime sellist äh, koostööd tõhustada võib-olla liiga palju on siin seda institutsionaal, institutsioonide vahelist hirmu ka institutsioonide vahel, kes tegelikult on liitlased ning mina tahaksin kasutada kõik, kõiki oma võimalusi selleks, et sellist hirmu vähendada Äh, Chrysler-Törtler, te mainisite samuti topeltstandardeid, ma vastasin teile väga kiiresti. ma tegelen selle küsimusega põhjalikumalt, härra Šopron, aitäh, et te tõstatasite need kaks küsimust, ma võtan need arvesse ning tegelen nendega ja suur aitäh teile kõigile, ka härra Peeterile, ma vabandan, et ma ei vasta kõigile küsimustele, need olid nüüd äh, viimased küsimused, jah. ja kas ma saaksin äh, siis teha nüüd midagi, mida ma juba aasta aega olen hirmsasti teha tahtnud, äh, tulla selle juurde, mida proua Kopa ütles, ta ütles, et tal on hea meel, et et uus Euroopa Liidu eriesindaja on pärit Kreekast. Te tunnete mind üsna hästi Te teate, et ma olen väga uhke selle üle, et ma ei ole mitte üksnes kreeklane, vaid ka eurooplane ja just eriti eurooplane. aga teie loal, äh, Barbara ja Elmar, kas ma võiksin küsida, kui paljud äh, inimesed siin on ette va-, on poolt? kolm kes on vastu, selliste kuulamiste vastu? keegi? erapooletud? ei ole. seega heaks kiidetav, ta seal ikkagi on. mul on väga hea meel siin tagasi olla. ma arvan, et me teeme väga tihedat koostööd ma äh, kasutan teie ideesid äh, oma töös ning töötan teiega nii tihedas koostöös kui võimalik, üritan teie tarkuseteri ära kasutada, annan teile kõik info, mis ma saan oma külaskäikudelt, selleks, et teie seda saaksite oma töös kasutada. ning äh, teen samuti koostööd vabaühenduste ja teistega, nii palju kui suudan ning nagu ütlesin, ma luban, et annan endast parima, aitäh Lieber Stavros, herzlichen Dank für die Darlegungen. suur tänu, Stavros, selle sõnavõtu eest. väga tundeküllane sõnavõtt. Need on tähtsad küsimused äh, ja head äh, ja väga palju äh, tulevikus on meil koostööd vaja teha ja seda sõna kata loodetavasti ei pea me tulevikus enam eriti kasutama. suur tänu teile. ja tegemist on olulise teemaga, tööga ja Euroopa tööga, mis on Euroopa Liidus kõigi huvides. Meine Damen und Herren, could be quiet on the sheep seats. Ich möchte Jetzt dem Tagesordnungspunkt. Läheme oma päevakorraga edasi. päevakorras ootab käsitlemist päevakorrapunkt number kolm, milleks on hääletamine ja teemaks on Euroopa Liidu kodanike konsulaarkaitse välismaal. ja hääletame elektrooniliselt. proua Ojuland, raportöör, kas olete kohal? ja meie tööd ei hoia seega siis enam midagi tagasi. palun vaikust. proua Ojulandi kohal pole ja teeme siis äh, kiiresti, katsume tööga ühele poole saada, enne kui ta kohale jõuab. Äh, muudatusettepanekuid on ka mahe, äh, kakskümmend, kes on poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. hääletame uuesti, kakskümmend üheksa, kes on poolt. kontrollime seda. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 13 zu 18 abgelehnt. kolmteist äh, kuni kaheksateist äh, tagasi lükatud, äh, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt kogu arvamuse projekti. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, üks vastu, vastu võetud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 ma si è dimesso dal Parlamento e su... raportööriks on Mavro Nikolas, aga tema on parlamendist nüüd lahkunud ja tema kolleeg, kes teda, tema on tema järeltulijaks, ei ole veel meiega liitunud, nii et proua Kopa äh, juhib meie arutelu selles päevakorrapunktis. meie komisjon esitab arvamuse libekomisjonile selle päevakorrapunkti kohta. tuletan teile meelde ka seda, et täna peaksime me rääkima muudatusettepanekutest, mida on kakskümmend ja äh, annan kohe sõna ka proua Kapale. lugupeetud esimees, nii nagu te juba teate, äh, sisepoliitikas äh, küsimused, mis räägivad äh, välispiiride haldamisest, turvalisusest, rändest on tehtud ettepanek lihtsustada kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani kuluvahendite ülesehitust ja vähendada programmide arvu, rahastamisprogrammide arvu kaheni. ja varjupaiga ja rändefond on üks nendest sammastest lisaks sisejulgeolekufondile. varjupaiga ja rändefond keskendub rändevoogudele ja integreeritud rändehaldusele. see toetab neid tegevusi, mis käsitlevad kõiki rändega seotud küsimusi, sealhulgas ka äh, varjupaik, legaalne, illegaalne äh, ränne ja äh, mitte Euroopa Liidu kodanike äh, äh, asumine ja me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liidul on olemas vastavad vahendid oma siseasjadega seotud poliitikate elluviimiseks ning äh, suhete arendamiseks mitte Euroopa Liidu liik-, riikidega äh, rahastamise äh, toetusel peaks olema järjepidevus Need vahendid, mida sellega hõlmatakse, on ka kiirreageerimisvahendideks hädaolukordade puhul. see fond võimaldab Euroopa Liidul reageerida ja kiiresti, kui tegemist on kiirelt arenevate olukordadega. välisasjade komisjon tervitab selle fondiga püstitatud eesmärke ning püüdlusi suurema solidaarsuse suunas kõikide liikmesriikide vahel. samuti tervitame me koorma jagamise põhimõtet. samuti rõhutame, kui oluline on järjepidevus ja ühtuse tagamine selle fondiga võetavate meetmete ja välisrahastamisvahendiga kasutatud, loodud meetmete vahel iseäranis pidades silmas seda, et selle fondiga püütakse kolmandate riikidega koostööd parandada, luua mobiilsusalast koostööd, regionaalse kaitseprogramme ja nii edasi seda fondi tuleks kasutada lähtuvalt Euroopa Liidu üldistest välistegevuse põhimõtetest, see peaks olema kooskõlas nende põhimõtetega, eesmärkidega, nii nagu on artiklis, Euroopa Liidu artik-, äh, lepingu artiklis kakskümmend üks kirjas. välisasjade komisjon toetab äh, selgelt määratletud äh, välistalituse kaasamist fondi planeerimisfaasis, et ei tekiks mingisugust kattuvust teiste vahenditega, mida kasutatakse koostöös kolmandate riikidega ning selleks, et tagada parim sünergia. rõhutatakse ka seda, et kõiki tegevusi, mida see fond äh, toetab, kõik need tegevused peaksid olema äh, põhiõigustega kooskõlas ning äh, fondiga rahastatud tegevused peaksid püüdlema põhiõiguste järgimise poole. kes soovib sõna? proua Kapa äh, oli väga veenev oma sõnavõtus, äh, pole midagi öelda. Digi Oom. Presente. Prego. Yes, good afternoon uh.... komisjoni esindaja, palun komisjoni ja siseasjade komisjoni ja, ja peadirekt-, äh, siseasjade peadirektoraadi esindaja ja no tahaksin tervitada teie äh, arvamuse projekti. tegemist on siis äh, meie sisepoliitika uue finantsvahendiga ja varjupaiga ja rändefond selles küsimuses äh, me võime kinnitada, et äh, jagame teie komisjoni muret, äh, et kas ikka kõik tegevused on põhiõigustega kooskõlas, see on ka meie jaoks väga oluline, seetõttu komisjon on ka omaenda ettepanekus põhjenduspunktis kakskümmend neli viidanud sellele samale asjaolule, kõik tegevused, mida rahastatakse varjupaiga ja rändefondist, peavad olema äh, põhiõiguste hartaga kooskõlas. ja võib-olla nagu teie komisjoni äh, liikmed äh, on siin viidanud, äh, peaks mõningate tegevuste puhul põhiõiguste nähtavust parandama, mis puudutab välisdimensiooni varjupaiga ja rändefondi välisdimensiooni, siis äh, komisjon, väliskomisjon oma arvamuses on õigesti viidanud, et sellel varjupaiga ja rändefondil on oma väliskomponent täiesti olemas äh, ja rahastatakse tegevusi kolmandates riikides mis mõjutavad otseselt Euroopa Liidu territooriumiga seotud küsimusi. kõige selle eesmärgiks on Euroopa Liidu huvide eest hoolt kanda ja loomulikult äh, me püüdleme selle poole, et tagada kooskõla teiste Euroopa Liidu instrumentidega äh, läbi asjakohaste vahendite erinevad äh, instrumendid peavad äh, olema kooskõlastatud, võetakse ka meetmeid selleks, et äh, toetada välistalituse tegevust ja välistalituse võetud meetmeid. Non ci sono altre osservazioni, vi ricordo che Il voto sarà ja rohkem kommentaare ei, paistab, ei tule, nii et hääletame kuuendal septembril. Läheme siis päevakorraga edasi, järgmisena ootab meid päevakorra sees Euroopa Liidu üldeelarve kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta. ja raportööriks on Anneli Jäätenmägi. ja tuleta juhin teie tähelepanu sellele, et äh, sellele on esitatud sada kuuskümmend kaks muudatusettepanekut. kakskümmend kaks meie arvamuse projektile, mis äh, täna toimub meil arvamuste vahetus, äh, hääletame me selle päevakorrapunkti üle kuuendal septembril neljapäeval nii et saate kõik asjaolud põhjalikult läbi mõelda. annan kohe sõna proua Jäätelmägile. Hello everyone and nice to see you again after some tere kõigile! suur heameel teid näha, ma näen, et teie nahavärv on muutunud pärast viimast kohtumist juunis või mais nagu esimees ütles, arvamuse projektile on esitatud arvukalt muudatusettepanekuid ja homme äh, toimub meil kohtumine variraportööridega ja siis äh, äh, lõpptulemuse üle hääletame neljapäeval kogu väliskomisjoniga, aga homme kohtume siis variraportööridega ja loodetavasti suudame me üheskoos kokku leppida, milline on meie väliskomisjoni lähenemine Ähm, ma tahaksin toonitada, et seda arvamust esitades on meil suurepärane võimalus öelda, mida me soovime, kui me suudame oma komisjoni siseselt kokku leppida, millised on meie prioriteedid. kui meie suudame kokkuleppele jõuda, jõud-, siis äh, eelarvekomisjon kindlasti on meie ettepanekuga nõus. aga kui meie ei suuda kokkuleppele jõuda, siis lõplikku otsust ei langeta mitte meie komisjon välisasjade eelarve üle, vaid keegi muu. mina isiklikult pean ütlema, et äh, olen optimistlik. Äh, olen kindel, et homme pärast läbirääkimisi suudame oma seisukohtades kokku leppida. loodan, et naabruspoliitika, äh, Palestiina jäävad endiselt meie prioriteetideks, kuid tahan rõhutada, et me kõik teame, milline on komisjoni ettepanek. ja teame, et komisjoni ettepanek esitatud kujul ei jää kehtima. me peame jõudma kompromissideni, mis aitavad äh, muuta äh, komisjoni äh, Äh, ettepanekud, äh, mis ei ületa seda, vaid äh, jäävad allapoole komisjoni ettepanekut. välistalitus on nõudnud viieprotsendilist muudatust, mina leian, et seda oleks liiga palju, võib-olla oleks sobiv määr pool sellest aga igal juhul fraktsioonid peavad nüüd põhjalikult läbi mõtlema, mõtlema selle, millised on äh, nende peamised prioriteedid äh, ja ma olen valmis kuulama ära, millised on äh, teie seisukohad. Bene, allora la parola al collega Galer, che è shadow rapporteur per l'IPP. ja nüüd saab sõna härra Kaaler, Rahvapartei fraktsiooni välisraportöör, suur tänu, lugupeetud esimees. suur tänu ka meie arvamuse koostajale. kakskümmend kaks muudatusettepanekut on esitatud meie arvamusele, ma olen kõigi nendega tutvunud ja äh, meie leiame, et ja meie leiame, et me peame äh, paika panema oma põhimõtted äh, seoses äh, välispoliitikaga ja soovitud tegevused. ja selleks peame kandma hoolt selle eest, et me hindame hindame olukorda õigesti ka kolmandates riikides ja otsustame õigete tegevuste kasuks seoses kolmandate riikidega. olen vaadanud muudatusettepanekud läbi, olen äh, öelnud nendele kas jah või ei, lähtuvalt sellest, kas äh, need aitavad äh, toetada komisjoni ettepanekut, seda tugevdada või mitte. Uh, meie kolleeg mainis siin naabruspoliitikat, olulised on äh, ida, lõuna, Lähis-Ida, Palestiina näiteks siin. Äh, viimase aasta kogemused näitavad, et seal on tõesti vaja investeeringuid, rahastamist äh, ja me oleme saatnud ja kui, ja kui me hakkame nüüd rahastamisvahendeid kärpima, siis me saadame vale sõnumi. nii et kokkuvõttes komisjoni ja eelarve ettepanekut peaaegu kõikides valdkondades tuleks toetada ja komisjoni ettepanekud tuleks kas osaliselt või täiel määral äh, taaselustada. Äh, oleks hea, kui me saaksime varasema ettepaneku juurde tagasi pöörduda, kui täiel määral see võimalik ei ole, siis osaliselt äh, sellisel seisukohal on äh, Rahvapartei fraktsioon ja niiviisi kavatseme ka hääletada. ja proua Munis nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, kes on variraportöör, palun. suur tänu ja suur tänu ka proua Jaatanmägile pärast meie viimast arvamuste vahendit, äh, vahetust on äh, asjad muutunud ja muudatused minu meelest on, liiguvad õiges suunas. meie fraktsiooni ei ole aga veel piisavalt veendud. meie seisukoht on selline, et välisküsimustes tuleb tagada usaldusväärsus ja see tähendab ka seda, et on tagatud piisavad rahastamisvahendid nende poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, mille oleme iseendale püstitanud. me oleme mõningate kompromissmuudatusettepanekutega nõus, aga sugugi mitte kõigiga. ja iseäranis, mis puudutab Euroopa välistalitust, kaks koma viis protsenti ähm, eelarve tõusu viie protsendi asemel, kakskümmend kaheksa miljonit ähm, on siin kärbitud. Äh, teie ettepanek oleks siis kahe koma viie protsendiline suurenema, kas te olete äh, siis ähm, pidanud läbirääkimisi nende agentuuridega, kes peavad kärpeid sisse viima äh, või, või on nõukogu teie seisukohti mõjutanud äh, millest on põhjendatud see kaks koma viis protsenti. Euroopa välisteolitusel on vaja tõhusaks tööks piisavaid rahalisi vahendeid, selles pole vähimatki kahtlust. ja ähm, kui on kulutusi seoses näiteks infrastruktuuriga, siis äh, need kulud tuleb ju kanda. ma siin vaatan neid arve ja nagu härra Kaalargi äh, ütlen meie, ütleme ka, oleme ka meie seisukohal, et komisjoni ettepanek tuleks taastada iseäranis nendes teemavaldkondades, mis on meie jaoks olulised geograafilistest piirkondadest, Afganistan, Ameerika naabruspoliitika, naabruspoliitika nii idapoolne kui ka lõunapoolne naabruspiirkond äh,, erinevad teemainstrumendid, komisjoni ettepanek ka inimõiguste instrumendi stabiilsusvahendi äh, ja naabruspoliitika vahendi osas tuleks taastada ja on mõningaid muudatusettepanekuid, äh, kus me võime kaaluda äh, muutmist, kuid meie peamiseks eesmärgiks peaks olema komisjoni esitatud ettepaneku taastamine. sellist lähenemist oleme toetanud ka mitmetes äh, parlamendi raportites ja järjepidevuse seisukohast äh, seoses teist koostööga ja teiste instrument, teiste institutsioonidega peame me näitama, et ka meil on võimu eelarve küsimustes kolmesaja miljoni suurust suurendamist meie toetasime, aga raportöör on seda arvu vähendanud, ma tahaksin teada, miks. ja muidu suur tänu teile. aga igasugused kärpimised pole meile igal juhul meeltmööda, esimees kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis anname sõna komisjoni esindajale, suur tänu. kõigepealt komisjon on äh, tänulik proua raportöörile ja suur tänu ka proua Brandnerile, kes on esitanud muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekute toetamiseks ja iseäranis, äh, mis puudutab stabiilsuse vahendit. mis puudutas, äh, puudutab aga raportööri muudatusettepanekuid, siis ei tehta ettepanek täiel määral administratiivse krediidi tasemete taastamiseks ja komisjon tahaks rõhutada, et stabiilsusinstrumendi halduskulud, mida on vähendanud nõukogu, on väga oluline komisjoni jaoks, see aitab meil tagada selle instrumendi õige elluviimiseks. ja te teate, kui oluline see on raportööri muudatusettepanek, mis käsitleb äh, äh, Peski äh, ülesehitust, viisteist uut eelarverida komisjoni jaoks ei oleks see mõistlik ja see ei oleks institutsioonide vahelise kokkuleppega kooskõlas ja poliitilise aruandluskohustuse deklaratsiooniga samuti mitte. proua Ashton äh, püüdleb äh, suurema läbipaistvuse poole ka suuremates, äh, suuremate missioonide puhul, seda on tehtud juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarves Gruusia, Georgia, Afganistan ja nii edasi ja eelarveridade suurendamine aga ei oleks selliste püüdlustega kooskõlas. komisjon äh, juhib tähelepanu sellele, et esitame Euroopa Parlamendile iga-aastase aruandluse eelarve täitmise üle ja äh, iga äh, operatsiooni kohta eraldi ja kahekümne kolmest eelarvereast koosneva, koosneva aruande esitamine ei tundu põhja, põhjendatud siinkohal ja tuletan teile meelde ka seda, et äh, äh eelarveridade vahel tehakse mitmesuguseid äh, ülekandeid äh, aasta jooksul ja makseperioodi jooksul see ei pruugi olla äh,, ei aidata kaasa asjade voolujoonelisele eelarve täitmisele, siis äh, stabiilsuse instrument äh, ja rahupartnerlus äh, on juba kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta uue, uute kahe, uue kahe instrumendiga hõlmatud suur tänu teile. A lei concludo ricordando che il voto sarà il prossimo 6 settembre. ja lõpetuseks tuletaksin kõigile meelde, et hääletame kuuendal septembril. aa, vabandust, raportöör, kas soovisite veel ka omalt poolt sõna võtta, palun, teil on siiski sõna. suur tänu. siin küsiti, kas need kärpeettepanekud, mida ma olen teinud, on millegiga põhjendatud, mina esitaksin äh, teise küsimuse, kas kõik äh, eelarve suurendamise ettepanekud, äh, kas nendel on mingisugused konkreetsed põhjendused äh, Äh, ja alused, ma toonitaksin, et ma tahan, et Euroopa Liidu välispoliitika oleks tugev, kuid see ei sõltu sugugi mitte alati rahast. ja praegusel hetkel Euroopa Liidu välispoliitika tegelikult äh, ei kannata mitte ainult rahapuudu, ei kannata mitte rahapuuduse all, vaid tahte puudumise all, meil puuduvad ühised seisukohad, ühised äh, Äh, lähenemised äh, ja kogu selle välispoliitika nõrkus äh, on tingitud just sellest. raha on loomulikult vaja ja seetõttu ma just sooviksingi, et meie oma komisjonis jõuaksime ühiste seisukohtadeni, lepiksime kokku nendes protsentmäärades, millega suurendatakse välispoliitika eelarvet nagu ka kolleegid, olen ka mina käinud lähetuses erinevates maailma paikades ja ma võin öelda, et peaaegu kõikide lähetuste käigus äh, olen ma pidanud äh, olema tunnistajaks mõningatele vigadele, puudujääkidele, mitte äh, küll saja miljoni euro ulatuses, aga siiski, siiski. tooksin selle kohta ka näite käisin äh, ühe, ühes riigis, ma ei mainiks täpsemalt, äh, millise riigiga on tegemist, kus oli äh, perevägivalla vastane Euroopa Liidu projekt, küsisin projekti juhilt, kuidas on vahendeid kasutatud ja mida äh, Äh, see perevägivald üldse tähendab. ta ei osanud isegi vastata küsimusele, mida see perevägivald üldse tähendab, nii et äh, selle tulemusena võib äh, selle projekti täielikuks läbikukkumiseks tunnistada. ja teine näide, mida ma tooksin, siin mainin kohe riiki ka välja, Iraaki on vaja soomusautosid, aga Iraaki on toodud soomusautosid, mida muidu peaks olema vaja, aga äh, neid autosid ei ole kasutatud, nad on seisnud kasutamata aastaid ja seetõttu on äh, seal olnud vaja ka autosid üürida äh, see on üks jällegi näide nendest paljudest näidetest äh, mis äh, näitavad, et äh, raha on piisavalt, aga puudub, äh, puudu on kontrollist ja tahtmisest ülesande, püstitatud ülesande lahendamise poole püüdlemise kirest ja Euroopa Liidu välispoliitika puudujäägid on tingitud pigem meie poliitilise tahte, tahte puudujääkidest, puudujääkidest. Grazie per queste sue osservazioni. Eh, suur tänu nende mm, märkuste eest, läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nimelt eh, soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele läbirääkimiste pidamiseks eh, Euroopa Liidu ja Kasahstani laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle siin on meie raportööriks proua Liisa Jaagonsaari ning tuletan teile meelde, et meie komisjon on selles küsimuses vastutav komisjon ja INTA komisjon kavatseb esitada üheteist, e- e- esitab oma arvamuse, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist september ja tulemas on ka kuulamine Kasahstani küsimustes. Eh, seda ka siis septembris. ja tuletaksin teile veel meelde, enne kui annan sõna proua Jaakonsaarile, seda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist september keskpäeval. ja nüüd annaksingi siis kohe sõna meie raportöörile proua Jaakonsaarile suur tänu, härra esimees, tegelikult oleks olnud huvitav, kui me oleksime rääkinud sellest asjast kohe pärast Stavros Lambri, Lambrinidisega kohtumist, sellepärast et see partnerluse koostöölepingu alane arutelu Euroopa Liidu ja Kasahstani lepingu osas on tegelikult ju otseselt seotud Stavros Lambrinidise tööga. Kasahstan on muret tekitav äh, punkt meie jaoks olnud äh, juba mõnda aega ja parlament on sellest mitu korda rääkinud ja murettekitav on see ka praegu. see soovitus, mis praegune arutelul vastab äh, meie märtsikuisetele aruteludele, ja märtsis me oma resolutsioonis ütlesime, et Kasahstani ametivõimud peavad võtma vastu kõikvõimalikke samme selleks, et inimõiguste olukorda parandada riigis ja ütlesime ka seda, et see uus partnerluse koostööleping peab sõltuma nendest reformidest, mis selles valdkonnas tehakse praegu on olukord väga huvitav, sellepärast et nii Euroopa Liit kui ka Kasahstan on huvitatud eh, Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelist koostööd süvendama ja laiendama ja ärgem unustagem seda, et Kasahstanis on saavutatud viimase kahekümne aasta jooksul eh, pärast riigi iseseisvustumist tohutu majanduslik edu Kasahstan on meie pragmaatiline partner olnud, kes on olnud avatud reformideks ja valmis kõikvõimalike võimaluste kaalumiseks. mina koos variraportööridest kolleegidega oleme kokku tulnud mitu korda ja oleme pidanud ka siis äh, konsultatsioone selle raporti koostamisel, nii et suur tänu variraportööridele nendepoolse panuse eest. kahjuks ei õnnestunud äh, meil äh, meil siin äh, sisse võtta kõikide variraportööride väärtuslikke märkuseid ja kommentaare ja ettepanekuid paljudega nendest ma olin nõus, aga asi oli selles, et äh, väga karmid reeglid on seatud äh, teksti pikkusele, nimelt kuus äh, tuhat tähemärki ainult. mis tähendas seda, et drastiliselt tuli teksti lühendada, aga üritasin siiski meie peamised murepunktid välja tuua aga olen valmis siis ka muudatusettepanekuteks, nii nagu härra esimees ütles, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on järgmise nädala teisipäeval, üheteistkümnendal septembril. ma tahaksin lühidalt keskenduda peamistele küsimustele, mis siin äh, sees on me oleme palunud komisjonilt ja nõukogult, nagu ma ütlesin ka varem, Äh, teha kindlaks äh, see, et uus partnerlus- ja koostööleping võtaks äh, aluseks uue ja kaugelemale mineva raamistiku, kus prioriteetseteks valdkondadeks on inimõigused, demokraatia, hea valitsemistava, noorsoo- ja haridusküsimused, keskkonna jätkusuutlikkus, kaubandus, investeeringupoliitikad, energia, transpordipoliitika ning ühiste ohtude ja väljakutsete ka tegu-, tegelemine. mis puudutab poliitilist dialoogi ja koostööd, siis minu meelest on siin väga oluline tagada järjepidevus teiste Euroopa Liidu poliitikatega ja põhimõte enam enama eest äh, tuleb äh, siis kindlasti rakendada. väga oluline on tagada see, et regionaalne koostöö äh, oleks meie tähelepanu all ja me peaksime toetama Kesk-Aasia piirkonnas siis heanaaberlike suhete väljakujunemist ja seda saame teha peaasjalikult läbi siis usalduse ülesehitamise meetmete. mis puudutab nüüd majanduskoostööd, siis äh, tuleb tagada see, et äh, Kasahstan eh, peab astuma viimased sammud selleks, et nad liituksid nii kiiresti kui võimalik Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. Kasahstani osalus Venemaa poolt juhitud tolliliidus ei peaks olema takistuseks Kasahstani ja Euroopa Liidu vaheliste eh, tihedamate suhete väljaarendamiseks. seega inimõiguste küsimus ja põhivabaduste küsimus arvestades äh, seda, et äh, selles valdkonnas oleme me näinud äh, teatavat olukorra halvenemist, oleme sellele kõige rohkem tähelepanu pööranud, arvestades parlamendi varasemaid resolutsioone, eriti siis märtsikuist resolutsiooni, kus me rõhutame sellele, et nagu ma ütlesin, Äh, edusammud uue partnerluse koostöölepingu osas peavad olema otseselt seotud edasiminekuga poliitiliste reformide osas ja peab sõltuma sellest, kas riik tõesti pühendub inimõiguste ja demokraatia äh, põhimõtetele. ja tegelikult sellest me just ju siin Stavros Lambrinidisega rääkisime. ja meie teeksime omalt poolt ettepaneku, et Euroopa Liit peaks seadma ja kaasama äh, väga konkreetsed äh, sätted ja verstapostid, mille alusel saaks muu-, mõõta siis edusamme. sellepärast, et muidu kõik äh, need äh, äh, heade kavatsustega öeldud sõnad inimõiguste kohta tegelikus elus äh, ei kehti. see tähendab seda, et Kasahstan peab äh, inimõiguste tegevuskava, mis nad on vastu võtnud, täies mahus rakendama ja äh, peavad liituma ka ÜRO piinamiste vastase konventsiooniga ning arvestama ÜRO eriraportööri äh, suunistega ja me tahame, et Euroopa Liit äh, alustaks läbirääkimisi ka viisa lihtsustamise režiimi osas, kuivõrd see tooks väga selgeid äh, eeliseid kaasa kultuuri, äh, kultuuride vaheliseks tegevuseks, teadlaste vahetuseks ja ei kujuneks välja ka vabakondade platvorm, mis tooks kaasa muutusi kindlasti väga paljudes valdkondades ja me tahame rõhutada ka haridus- ja kultuurivahetusprogrammide tähtsusele, tähtsust, vabandust. minu meelest need soovitused on äh, tähtsad me oleme äh, kohtunud, nagu ma ütlesin, ka pealäbirääkijaga mitu korda ja ma olen veendunud, et äh, variraportööridega kohtume veelgi äh, ja kohtume siis eriesindajaga samuti. ja saame siis oma suunised äh, ja soovitused neile edastada. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Jeegle Rahvaparteist, kes on variraportöör. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin omalt poolt äh, tänada proua Jaagonsaarit nende väga heade arutelude eest, mida me oleme pidanud äh, selle raporti kontekstis ja tal on täiesti õigus, kui ta ütleb, et äh, arutelul oli palju, me olime täiesti ühel meelel ja me toetasime seda raportit, aga minu meelest on veel punkte, mille ta oleks võinud veel, või tõesti, vabandust, me teame, millised punktid jäid välja, lihtsalt äh, just tähemärkide piirangute tõttu. kõigepealt aga siis suur tänu teile äh,, proua Jaagonsaari. ja tõesti, teil on õigus, neid äh, partnerlus- ja koostöölepinguid oleme me sõlminud juba pikka aega, aga nüüd räägime juba äh, süvendatud variantidest, äh, mis peaksid siis aitama meil oma tööd paremini teha, kui me oleme teinud seda varem äh, ja aitab arvesse võtta siis kõikvõimalikke arenguid meie nõudus, nõudmised inimõiguste osas äh,, avaliku korra osas, hea valitsemistava osas ja nii edasi äh, tuleks kuulda võtta. aga samas me oleme olnud nõus sellega ka, et tegemist on riigiga, mille ajalugu ja tavad on vägagi teistsugused kui meil ja seega me peame andma siis piisavalt aega selleks, et asjade arenemiseks samas aga ma ütleksin seda, et inimõiguste alased kokkulepped, äh, millele Kasahstan on oma allkirja andnud ja konventsioonid, millega Kasahstan on liitunud, äh, kuuluvad siiski rakendamisele ja need peavad ka endas hõlmama inimõiguste aspekte. me ütleme väga selgelt välja, et me oleme Kasahstani jaoks partner me tahame olla nendega otsekohene, silmast silma rääkida eh, ja me tahame, et see partnerluse koostööleping oleks selline, millest kasu lõikavad kõik, nii meie kui ka nemad kui ka rahvas, kes Kasahstanis elavad. lisaks poliitilise tahte ülesnäitamisele ja arengutele tahaksin ma rõhutada veel seda, et Kasahstan vähemalt eh, nii palju, kui mina olen eh, näinud, selles riigis, äh, millega ma olen tihedamalt olnud seotud juba üheksakümne üheksandast aastast, äh, kui astusin äh, Kasahstaniga suhete delegatsiooni, on saavutanud palju edu, aga samas paljuga ei saa olla rahul noorte inimeste haridustase, see on ometigi ju Kasahstani tuleviku jaoks väga oluline me oleme varem rääkinud äh, investeeringutest, mis tuleb see haridusvallas sisse viia ja ma kavatsen muudatusettepanekud esitada ka praegusesse äh, äh, projekti. aga ei tohi unustada ka energiaküsimusi ja keskkonnaküsimusi. Need on väga olulised küsimused terve Kesk-Aasia jaoks. energia ja vee küsimus on, on suureks tüliõunaks. sellega tuleb arvestada aga tegelikult käib jutt ju ka piiride kindlustamisest ja inimkaubitsemise ja narkokaubanduse vastasest võitlusest. härra Viiganile suur tänu. võib-olla ei olegi äh, kõigile pealt näha, kui palju ta on meid kaasanud läbirääkimistesse, raportööril on täiesti õigus, härra Viigan on meid pidevalt hoidnud kursis ja Euroopa Parlament eh, tahab küll öelda, et me toetame teda, me oleme temaga nõus ja kavatseme tema suuniseid järgida. seega lõppude lõpuks, kui kaasata saaks ka Strasbourgis asuva Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjoni, siis ilmselt on edu tulemas varsti ja ma toetan seda mõtet täna suur tänu. kas on veel teisi sõnasoovijaid? tundub, et ei, ehk siis nüüd järgmine punkt, laienemine. räägime poliitikavaldkondadest, kriteeriumidest ja Euroopa Liidu strateegilistest huvidest, proua Kopa on meie raportöör proua Kopa, on täna juba üsna palju sõna saanud, nüüd on tegemist kolmanda projekti läbivaatamisega on esitatud peaaegu et kolmsada muudatusettepanekut ning nendest on kokku siis kirjutatud umbes kakskümmend kompromissmuudatusettepanekut, et jõuda konsensuseni. proua Kopa, palun. suur tänu suur tänu kõikidele kolleegidele üles näidatud huvi vastu minu raporti osas äh, nagu öeldi, umbes kolmsada muudatusettepanekut, enamus nendest on äh, väärtuslikuks panuseks minu isiklikule jõupingutusele selleks, et äh, tegeleda nende oluliste küsimustega, mis puudutavad laienemispoliitikat. mina esitan siis omalt poolt kakskümmend kompromissettepanekut selleks, et võtta arvamused arvesse ja jõuda nii laia kompromissini kui võimalik enamustest küsimustest ja mulle väga meeldib tõsiasi, et me oleme enamustes küsimustes tõesti ka kokkuleppe saavutanud. ma ei hakka teid tüütama selle raporti järjekordse esitlusega, me oleme kaks korda asjast juba räägitud, nagu öeldi komisjonis, toimunud on kaks kuulamist ja me kõik teame, mis on siin peamised küsimused. ootan huviga ära teie küsimu-, seisukohad kompromisside osas, aga oleme valmis loomulikult ka edasisteks aruteludeks, kui te peate seda vajalikuks. ma teeksin siiski kolm märkust äh, peamistest äh, läbirääkimispunktidest ja muudatusettepanekute kohta kõigepealt äh, integratsioonivõime, teine sotsiaalne mõõde laienemise puhul ja kolmandaks siis bilateraalsed küsimused, mis puudutab integratsiooni suutlikkust, äh, siis Euroopa Parlament juba kahe tuhande kuuendal aastal äh, Stabs, Stubi raportiga oma arvamust avaldas ähm, lõimumissuutlikkuse kohta ja Äh, tollane esimees, meie komisjoni esimees esitas ka suurepärase läb-, äh, laienemisalase raporti. minu äh, raport käib käsikäes Broki raportiga ja loodetavasti meeldib see ka nendele roheliste seast tulevatele kolleegidele, kes ütlevad, et laienemispoliitikat, laienemispoliitikas ei saa integratsiooni suutlikkust kasutada kandidaatriikide vastu. tõesti, kompromissettepanek seitse Äh, arvestab äh, selle sõnastusega, mis võeti vastu Brocki raportis, kus kutsutakse Euroopa Liitu võt-, kandma vastutust integratsiooni suutlikkust parandama, selleks, et vastata äh, kandidaatriikide legitiimsele, legitiimsetele Euroopa püüdlustele. me ütleme seda, et integratsioon, integratsiooni võimekust tuleb läbirääkimiste protsessi alguses objektiivselt hinnata ja kõik uued laienemised peavad olema äh, seostatud konkreetsete edusammudega Euroopa otsustusprotsessi parandamisel, äh, millega tule, millega siis tagatakse siis Euroopa Liidu tõhus toimimine. loomulikult tegemist on delikaatse kompromissiga ja sellepärast ma paluksin, et kolleeg Kinga Kaal äh, võtaks tagasi oma muudatusettepaneku kaheksakümmend kaks, mis tehniliselt küll äh, vastab sellele kompromissile Eh, tõesti, inimõiguste rõhustamine ja vähemuste õiguste rõhustamine on eh, lõikes A sees ja kompromiss neliteist puudutab seda ka. veel eh, üks oluline aspekt, sotsiaalne mõõde. sotsiaalne mõõde oli minu raporti projekti keskmine, keskne teema ja ma tahaksin tunda rahulolu selle üle, et me jõudsime kokkuleppele, mis minu meelest on suhteliselt mugav kokkulepe meie meile kõigi jaoks, kompromiss number kaheksa täpselt. me ei saa sugugi eirata seda, et äh, miinimumsotsiaalstandardid on äh, Euroopa õigustiku osa ja Euroopa seadusandluses ka kirjas ja sealhulgas ka inimõiguste äh, peatükis see on mõõde, mis viimaste laienemiste osas on jäänud üsna tihti tähelepanu alt välja ja äh, minu meelest peaks peatükk üheksateist olema läbirääkimistel äh, rohkem esil ja mõjutama ka lõpuks siis äh, liitumisotsust ja nüüd bilateraalsed küsimused. üsna mitu muudatusettepanekut esitati selles osas, see näitab, kui delikaatne see teema on. seni peetud aruteludel sai ilmsiks see, et rohkem tuleks rõhutada nende probleemide lahendamisele enne laienemist. selleks, et kogu see protsess ei satuks nende bilateraalsete erimeelsuste ohvriks. Euroopa Liit omalt poolt peab andma kõik selleks, et vastavalt Euroopa seadusandlusele ja rahvusvahelisele õigusele need probleemid lahendada ja need asjad on kõik sees kompromissides kuusteist ja seitseteist. ja lõpetuseks suur tänu kõikidele variraportööridele, kellega äh, me tihedalt ja pikka aega koostööd tegime, kõik variraportöörid on olnud väga mm, konstruktiivsed äh, väga paljudes olulistes delikaatsetes küsimustes, suur tänu. ja nüüd saab äh, kas proua Omen Reuten soovib sõna võtta? okei okay.. proua Omen Reuten palub kahte minutit aega, palun. härra Tahv, palun, teil on sõna. It's always a pleasure to äh, alati on hea, kui äh, Riiast eespool sõna saab tahaksin tänada proua Kopat, sellepärast et minu arvates on ta teinud ära suurepärase töö nende kompromissmuudatusettepanekute näol. ma olen temaga nõus, et on äärmiselt oluline meie enda hinnangud Euroopa Liidu integratsiooni võime osas karmistada ma arvan, et me oleme varasematest kogemustest õppinud. võib-olla oleme me oma lähenemist liialt lihtsustanud me oleme võib-olla liiga lihtsustatult lähenenud nendele väljakutsetele, mis meie ees seoses laienemisega seisavad. ja ma arvan, et see teie ettepanek on äh, arukas äh, ning äh, Äh, saavutab soovitud eesmärgi ilma, et Kopenhaagenite kriteeriumi sisu muutuks. ma tahaksin aga juhtida tähelepanu mõningatele asjadele ning ähm, äh, toetada oma muudatusettepanekut kakssada seitsekümmend kaks, kus kõneldakse võimalusest panna järgmisse lepingusse uus assotsieerunud liikmete kategooria. on selge, et meil on vaja aluslepingut läbi vaadata tõenäoliselt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning on selge, et kui me tugevdame integratsiooniprotsessi ja muutume föderaalsemaks, siis nende kriteeriumite nihkumine kandidaatriikide jaoks ja ka mõnede praeguste liikmesriikide jaoks äh, toimub ning ma arvan, et praegu oleks õige aeg alustada Äh, analüüse äh, selles osas, et luua midagi, mis oleks täisliikme staatuse ja, ja ühinemise vahepeal. mina nimetasin seda siis assotsieerunud liikme staatuseks. minu arvates oleks sellise staatuse väljatöötamine kohane selliste riikide puhul, mis äh, soovivad liituda, aga ei saa, sellepärast et nad ei ole suutelised täitma Kopenhaageni kriteeriume. see oleks kohane nendele, ka, kes võiksid liituda, aga oma siseriiklikel põhjustel on otsustanud seda mitte teha ning äh, see sobiks siis ka äh, nendele riikidele, äh, näiteks mõningatele kolmandatele riikidele, kes ei saaks ega tahakski liituda. see muudab asja keerulisemaks Äh, üks äh, aste tuleb integratsiooniprotsessi juurde, aga ma arvan, et see on äh, kohane, kui me süvendame Euroopa Liidu föderaalset iseloomu. oleks oluline, et me selle protsessi käigus vähemalt mõtleksime sellisele mõistele. aitäh. proua Omen Reuten nüüd, kas olete valmis? jah kõneleja jätkab hollandi keeles. ma tahaksin tänada proua Kopat suurepärase koostöö eest, mis puudutab neid muudatusettepanekuid. me oleme juba saavutanud kokkuleppe ning see küsimus, mida tuleks pärast koos äh, kokkuleppe saavutamist äh, variraportööridega on järgmine, nimelt ma tõesti konstanteerin, et tegemist on üldise raportiga, äh, raportiga, mis arvestab neid resolutsioone, mis me oleme vastu võtnud, resolutsioone, mis puudutavad laienemist ja ma tõden ka, et et tegu Äh, äh, ei ole raportiga, mis puudutab neid laienemisi, mis juba käivad ning kolmandaks mm, kui me räägime kahepoolsetest küsimustest, siis sellised kahepoolsed küsimused tuleb lahendada enne laienemist, sest muidu tekib oht, et meil on veelgi rohkem probleeme nii et, et, et selles küsimuses me oleme nüüd leidnud ka sellise sõnastuse, mis meile sobib. samuti oleme me leidnud äh, sõnastuse integratsioonivõime kohta äh, härra Tahv kõneles sellest just, ma arvan, et me peame tegema kõik selleks, et võiksime äh, vastu võtta kandidaatriigi aga äh, tingimused tihtipeale ei võimalda liitumist ja ma arvastan, et äh, proua Kopanõn ütles, et me äh, integratsioon tähendab teatud kohustustest kinni, kinnipidamist, nii et, et mina igatahes olen rahus selle kompromissiga, mis me oleme saavutanud. härra Kukan, teil on sõna. suur aitäh, esimees. mul on vaid mõned märkused tahaksin äh, tänada äh, proua Kopat suurepärase töö eest. ma arvan, et see äh, dokument, mille me vastu võtame, on väga oluline, selle ajastus on ka oluline, sellepärast et Euroopa Liidu ees seisavad paljud probleemid paljudes valdkondades, sealhulgas siis ka selles osas, mis puudutab tulenemist-laienemisstrateegiat. minu arvates on oluline, et me võtaksime vastu tõelise ja positiivse tulevase laienemise strateegia, see on oluline nii kandidaatriikidele, võimalikele kandidaatriikidele kui ka Euroopa Liidule endale. tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon hiljuti võttis kasutusele sellise uuendusliku lähenemise, millel on ja ma rõhutaksin seda sõna uuenduslik positiivselt, sest et kui äh, tore ja hea ei oleks ka meie la äh, laienemisstrateegia, äh, tegelik elu viib meid tihtipeale olukordadeni, mida see dokument ei hõlma ning nendes olukordades minu arvates on meil vaja sellist uuenduslikku lähenemist või kui soovite, me võime nimetada seda ka realistlikuks paindlikkuseks realistlik paindlikkus on väga vajalik, eriti just Lääne-Balkani riikide puhul, sellepärast et nende puhul ei ole tegu standardjuhtumiga. vaadakem näiteks Bosnia ja Hertsegoviinat või näiteks Kosovot nii et, et ma arvan, et me peaksime seda silmas pidama, kui me selle dokumendi vastu võtame ma arvan, et Euroopa Parlamendi roll ähm, on siin kajastamist leidnud, me tõesti saame äh, mõjutada paljusid positiivseid poliitilisi arenguid nendes riikides, millega me tulevikus koostööd teeme ning ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlament äh, et siin Euroopa Parlamendis on väga palju saadikuid ja kui ma ringi vaatan, ma näen mõnesid neid isegi siin Eh, kel on väga eh, värsked kogemused seoses laienemisprotsessiga ning nende kogemused ja nende teadmised on midagi, millega tuleb arvestada, sest see saab anda väga positiivse panuse sellesse protsessi, aitäh! aitäh, viimane sõnavõtja äh,, härra Scholz. aitäh tahaksin tänada raportööri selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud viimase kuu aja jooksul. me oleme juba korduvalt seda teemat arutanud ja rõhutanud selle raporti tähtsust. tahaksin olla avameelne, kahjuks ma jäin hiljaks, sellepärast et Intas meil oli hääletamine täna. aga ma kuulsin, mida härra Tahv ütles meie olukord on tõesti kriitiline ja seetõttu me peame väga selgelt välja ütlema, et Euroopa Liidu laienemine on põhiõigus. iga eh, riik eh, võib taotleda liikme staatust ning seega on meil vaja välja töötada selline strateegia, millest me ise lähtume ja me peame olema avatud teiste suhtes, et neil oleks võimalik Euroopa Liidu liiduga liituda. see on väga oluline asi, mida me peame kaitsma ja üldiselt ma olen nõus väga paljude kompromissidega, mis saavutati. ja kompromissid minu arvates on isegi paremad kui raport ise. näiteks kompromiss seitse. siin räägitakse nendest suurtest väljakutsetest, mis meie ees on, aga aga tihtipeale me võime neid väljakutseid kasutada kui ettekäänet, et laienemist äh, eirata. asi ei, äh, võib-olla ei lähe alati selles suunas, nagu me tahaksime. ja samuti tahaksin mainida seda, et kompromiss kuusteist kirjeldab Äh, siin on sees see sõna eelistatav, äh, äh, loob võimaluse nende küsimuste aren-, arutamiseks enne laienemist. mina oma fraktsiooni nimel ütleksin, et me oleme üldiselt selle raporti poolt, teades loomulikult, et, et kõik meie fraktsiooni liikmed võib-olla siin seda seisukohta ei toeta, aga ma loodan, et meil õnnestub siiski selle raporti osas saavutada positiivne tulemus ja veel kord aitäh raportöörile tehtud töö eest. kas proua Kopa soovib vastata? aitäh, ma tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud märkuste eest, kaks asja kõigepealt. mis puudutab härra Tafi muudatusettepanekut assotsieerunud liikmete koha pealt. ma arvan, et ma mõistan teie mõttekäiku, aga ma ei ole veel valmis asuma seisukohtadele, ei mina ega minu fraktsioon, sellepärast et meie jaoks, äh, kui on täiesti selge, et niimoodi me saame keerulisest olukorrast välja, äh, paljude jaoks on äh, meie, on see lihtsalt viis, kuidas me ei liigu edasi teatud kohustuste vallas, mida me oleme kolmandate riikide ees võtnud nii et, et minu arvates on tegemist ettepanekuga, mida me peaksime arutama väga tõsiselt, aga ma ei toeta äh, selle sissepanemist sellesse teksti. mis puudutab härra Scholzi märkusi, siis ma mõistan tema fraktsiooni seisukohta, aga mis on oluline ja mida ma üritasin selles raportis teha, ma äh, Sõud, tahtsin äh, anda parlamendi poolt positiivse signaali laienemise osas Äh, laienemine, äh, me oleme korduvalt öelnud, on äh, Euroopa Liidu välistegevuse üks kõige olulisemaid asju. me peame seda säilitama ning isegi kriisitingimustes on see selline protsess, mis peab jätkuma. see on see positiivne sõnum, nagu te, nagu te ütlesite, fraktsioonidena meil on erinevad seisukohad teatud küsimustes, aga siiski ma arvan, et meil on võimalus ähm, leida veelgi rohkem kompromisse selle teksti osas, aitäh aitäh, rohkem sõnavõtjaid ei ole. tuletaksin teile meelde, et hääletus toimub kolmeteistkümnendal septembril Strasbourgis. nii et, et mitte neljapäeval, sellepärast et Rahvapartei palus et me selle ära muudaksime, sest neil on äh, Firenzes istung niisiis, me kohtume siis neljapäeval, kolmeteistkümnendal septembril, aitäh!